Rozpoczynamy popołudniową sesję. tere pärastlõunast, daamid ja härrad. ma sooviksin pärastlõunase äh, põllumajanduskomisjoni koosolekut äh, alustada, me ootame veel paari kolleegi Rahvaparteist, kellel oli varasem koosolek, nagu te ehk teate. ja kui nüüd vaadata pärastlõunast päevakorda, siis see on järgmine meil on kuulamine, ettekanne Kris Pottermanni poolt. ja see käsitleb Geopa Coopa aruannet. sotsiaalne dialoog on kõige tõhusam vahend võitluseks sotsiaalse dumpingu ja deklareerimata töö vastu põllumajandussektoris. ja see, tegemist on selle aruande tutvustamisega Äh, põllumajandusettevõtjate ähm, äh, esindajad Geopast ja Kopast, ähm, kes esindavad põllumajandusorganisatsioone ja nende vastavad liikmed äh, on Koopa poolt saanud siis võimaluse Geopa Koopa liikmeks saada ja samuti on neil võimalik kollektiivlepinguid sõlmida riiklikul tasandil ma olen päris kindel, et me saame parema ülevaate sellest ettekande käigus. Geopa äh, nõustab ka komisjoni erinevate ettepanekute osas. Geopa Kopa avalikustas aruande kaks tuhat kuusteist aastal detsembris sotsiaalse dumpingu ja töö, deklareerima töö osas põllumajandussektoris. Nad on rõhutanud, et on vaja rohkem sotsiaalse dialoogi ja haldusnõuete lihtsustamist selleks, et tõhusalt võidelda deklareerimata töö vastu. kaheaastane projekt, mida komisjon on toetanud, oli suunatud deklareerimata töö vastu võitlemisele põllumajandussektoris tõhusamal viisil, selleks, et äh, põllumajandustöötajate olukorda parandada ja ka vähendada äh, bürokraatiat äh, tööandjatele põhiprobleem praeguses olukorras on see, et deklareerimata ja ebaseaduslik töö või deklareerimata töö takistavad konkurentsi ja aruanne on öelnud, et haldusnõuete lihtsustamine, mis on seotud tööhõivega, maksustamise on oluline sotsiaalkindlustus, kõik need on vajalikud selleks, et tõhusalt deklareerimata töö vastu võidelda see toob kasu põllumajandustöötajatele, tööandjatele ja liikmesriikidele. ja samuti toob see kasu äh, eriti just ka nendele, kes töötavad viiedena ja nüüd annaksingi ma sõna härra Kris Pottermanni, kes on Geopa Kopa president ja teil on aega kümme kuni viisteist minutit, et äh, seda aruannet tutvustada ja siis lähme küsimuste-vastuste uurude parlamendisaadikutega. Äh, palun, äh, härra Potermann, teil on nüüd sõna suur tänu, esimees, ja ma sooviksin tänada ka komisjoni ja parlamendi liikmeid sellest, et olete täna andnud võimaluse tutvustada aruannet, mille me oleme koostanud Geopa liikmete poolt. lühikene ülevaade selle kohta, mida me oleme teinud ja millised on meie töö tulemused olnud sissejuhatuses ütles esimees juba, mil, milline, mis on meie organisatsioon, meie oleme tööandjate ähm, rühm, mis on seotud Geopaga ja meil on sotsiaalne dialoog ähm, Euroopa Liidu tasandil ja ametiühingute raames ja samuti on meil võimalus osaleda konsultatsiooniprotsessides, äh, mida korraldab äh, Euroopa Komisjon. esimees juba rääkis sellest oma sissejuhatuses kaks tuhat neliteist aasta lõpus oli meil võimalus tutvustada projekti tööhõive peadirektoraadile ja meil on väga hea meel, et me saime selle töö läbi viia. see käsitleb ebaseaduslikku tööd, deklareerimata tööd põllumajandusvaldkonnas ja põhjus, miks me tahtsime korraldada sellist äh, uurimist, on see, et deklareerimata töö viib sotsiaalse dumpinguni ja sotsiaalne dumping toob kaasa ebaõiglase konkurentsi ja see ei ole meile vastuvõetav ja tööandjatele, kes reegleid äh, täidavad. täna on väga oluline seda öelda ja ka tööandjad põllumajandussektoris on deklareerimata töö sotsiaalse dumpingu vastu kuidas me oma tööd korraldame, siis näete, tegemist on nelja sammuga ja ütlen äh, igaühe kohta paar sõna. esiteks, esimene küsimus, äh, mis puudutab õiguslikku raamistikku ja mõisteid, mis asi on deklareerimata töö, ebaseaduslik töö ja nii edasi. teine peatükk äh, puudutas kontrollisüsteeme, kuidas see on korraldatud ja väga oluline on kolmas samm, parimad praktikad, meil on väga palju neid raport, aruandes välja toodud ja lõpetuseks neljanda sammuna mõned soovitused ja järeldused. sissejuhatuseks tahaksin öelda, et see aruanne on, on kättesaadav kuues äh, keeles. Teil on võimalik ähm, äh, vastavalt oma eelistustele seda lugeda ja ka tänast äh, ettekannet võite oma huvides kasutada. kõigepealt paar sõna mis puudutab mõisteid äh, väga lühidalt, kui me esitasime küsimuse, kuidas meil on võimalik äh, deklareerimata tööd defineerida, siis praegusel hetkel ei ole õiguslikult siduvat mõistet selle kohta kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide raames. ehk siis Euroopa tasandil see puudub. me näeme, et on dokument üheksakümne kaheksandast ja kahe tuhande seitsmendast aastast, kus me näeme, et komisjon on üritanud seda mõistet kujundada ja see mõiste on igasugune makstud äh, tegevus, mis on äh, seaduslik, aga äh, aval-, ametivõimudele deklareerimata ja selline mõiste on üheksakümne kaheksanda ja kahe tuhande seitsmenda aasta dokumendis rääkides deklareerimata tööst, ehk siis sellest ei ole ametivõime teavitatud, aga see puudutab mitmeid tegevusi Äh, kodumajapidamistööd, äh, igasugused erinevad ähm, valdkonnad, äh, töötingimuste rikkumine ja nii edasi. ehk siis sellised on need viited, aga ühist definitsiooni ei ole. kui rääkida nüüd ebaseaduslikust tööst, siis peame siinkohal nentima, et meil on kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv, mis puudutab ebaseaduslikke Euroopas viibivaid kolmandate riikide kodanikke ja artiklis kaks on äh, definitsioon, tegemist on tööhõivega ebaseaduslike kolmandate riikide äh, kodanike tööga, kui seda direktiivi nüüd käsitleda. meil oli võimalik koostööd teha mõningate meie liikmetega peaaegu kaheksateistkümnes riigis ja mitmed liikmesriigid on öelnud, et ebaseaduslik töö on ähm, kuritegu iseenesest. ja nüüd väga lühidalt, Euroopa tasandi mõistet ei ole, aga mõnides liikmesriikides on deklareerimata töö, ebaseadusliku töö vorm Prantsusmaal, Portugalis, Saksamaal ja mõnedes teistes riikides ebaseaduslik äh, töö on täiesti erinev deklareerimata tööst ja mõnedes teistes äh, liikmesriikides ei ole mõistet üldsegi. ja järeldustes äh, peame me arvesse võtma, et kui midagi Euroopa tasandil deklareerimata töö vastu teha või ebaseadusliku töö vastu, oleks väga oluline kasutada samu mõisteid kogu Euroopas ja see on kindlasti üks lõppjäreldusi teema, mida me samuti käsitlesime seoses sotsiaalse dumpinguga, puudutab äh, võltsfiiendust ja see peab samuti käima deklareerimata töö alla. meil ei ole mõistet äh, selle kohta Euroopa tasandil, aga kui vaadata mm, Euroopa Kohtu praktikat, siis äh, leheküljel üheksateist meie aruandes näeme, et on mitmeid kohtulahendeid Euroopa Kohtust, kus on võimalik lühike mõiste välja tuua. võltsviienduse puhul on tegemist olukorraga, kui see puudutab isikut, kes on FIE-na palgatud lähtuvalt äh, riiklikust seadusest, aga ta töötab kellegi teise juhtimisel ja tal ei ole vabadust aja, koha ja sisu osas seoses oma tööga ja ta ei jaga tööandja äririske. ehk siis tegemist on FIE-ga, aga kui vaadata reaalsust, siis tegelikult see nii ei ole. ja sellega seoses on väga oluline ka seda arvesse võtta. ja viimane element äh, selles mõistes meil oli võimalik äh, arutelu pidada meie liikmetega ja tööhõive peadirektoraadiga seoses lähetatud töötajatega. paljud arvavad, et meil on äh, põllumajandus väga palju lähetamist, aga tegelikult see nii ei ole. mõnedes riikides nagu Prantsusmaa näeme me, et lähetamine suureneb ja seda kasutatakse rohkem transpordi ja ehitusvaldkonnas, aga mitte põllumajanduses enamustes Euroopa Liidu riikides me näeme, et, äh, et see nii ei ole. ja viimane element, mis puudutab mõisteid, puudutab siis riiklikku aspekti. Äh, väga keeruline on neid ütlustada ja põhimõtteliselt näeme, et tulemus on üldiselt punane, mitte roheline äh, ja nende mõistete osas ühtne mõiste puudub nüüd järgmine samm, kontroll, tegemist on väga olulisega, teine osa meie projektist käsitles äh, määruse jõustamist ja Tööinspektsiooni kontroll on oluline. me käsitlesime ka sanktsioone seoses töötajate õigustega ja vastutusega, tegemist on oluliste teemadega me saatsime välja ka mõned küsimused meie liikmetele ja küsisime liikmetelt millis on õiguse allikad, mis, millest lähtuvalt Tööinspektsioon tegutseb, teiseks, mis võim neil on või pädevus ja kolmandaks, millised õigused on eks-, üksustel, keda inspekteeritakse. ja te võite slaidil nüüd näha, et enamustes Euroopa Liidu liikmesriikides inspekteerimine keskendub jõustamisele ja süsteemid lähtuvad nõuetele vastavusest äh, ja mitte probleemide ärahoidmisest ja mõningates liikmesriikides on ka teatud ennetavad tegevused. me leiame, et äh, ennetamine on väga oluline valdkond, meil oli võimalus käsitleda ka seda, kas meil on mingisugused näited, kas on liikmesriike, mille puhul on muid võimalusi äh, äh, seadustest või kollektiivlepingutest lähtuvalt ja millised on lihtsustamise näited haldustasandil. Äh, räägime sellest hiljem, see on väga oluline, et kõigesse oleksid kaasatud ka sotsiaalpartnerid. peaksite teadma, et Euroopas enam kui kakskümmend miljonit isikut, kes põllumajandussektoris töötavad, riigist riiki on palju erinevusi, näiteks Saksamaa, Rootsi kus kasutatakse väga palju püsitöötajaid täistöökohaga, kes aastaringselt töötavad ettevõttes. teistes riikides nagu näiteks Prantsusmaa, Itaalia, Belgia, mille puhul on tegemist rohkem hooajatööga ja lühiajaliste lepingutega ja töökorraldus on täiesti erinev. ja viimane element puudutab seda, et paljudes riikides kasutatakse üha enam äh, sellist lähenemist, et töötajatel on ainult üks äh, leping, aga samas ta võib äh, töötada mitmes ettevõttes korraga. meie töös on väga oluline arvesse võtta ka seda, kuidas me saaksime lihtsustada olukorda. ja kaks lühikest näidet. sellel slaidil näete, milline on ametlik äh, teavituskanal töötaja poolt ta peab, tööandja peab teavitama töösuhtest ja näete, millal tööandja seda peab tegema, kas siis enne lepingu algust äh, samal hetkel või pärast. Saksamaal, Poolas, Portugalis on see nii. teine küsimus, äh, mis tüüpi deklaratsiooniga tegemist, kas paberil või elektrooniliselt? ja viimane küsimus äh, mitu korda peab deklareerima, üks või mitu korda ja kui tegemist on ainult ühe deklaratsiooniga, siis on see palju lihtsam ja on äh, tõenäolisem, et reegleid täidetakse, kui olukord on liiga keeruline, siis võib äh, esineda rohkem vigu. ja järgmine slaid on väga oluline. deklaratsiooni võib teha tööandja, aga aga see ei olnud sada protsenti korrektne, selle puhul on oluline, et kui tegemist on väikese veaga, siis kuidas riik seda käsitleb. ja me näeme, et paljudes riikides ainult ametlik viga leiab sama käsitlust nagu deklareerimata töö. roheliste värviga riikides näete, et seda käsitletakse teistmoodi ja järeldustest näeme, et väga oluline on arvesse võtta ka seda, et sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed rikkumistega ja teatud viga ei tohiks kohelda võrdselt ebaseadusliku või deklareerimata tööga. ja viimane aspekt, mis puudutab haldusmenetlust, mida tööandja peab tegema kui keegi töötab ettevõttes ja küsimus on selles, kuidas seda töösuhet käsitleda. Äh, tegemist on mitmete aspektidega lepingu käigus. kui nüüd vaadata teist äh, rida sotsiaalkindlustust, siis on ka siin palju probleeme, kus on vaja mitmeid dokumente täita ja tahaksin teie tähelepanu suunata sellele, et põllumajanduses on hetkel tõsine probleem see, et reegleid on muudetud hooajatööde puhul paljud Ida-Euroopa inimesed töötavad Lääne-Euroopas ja iga põllumajandustöötaja, sealhulgas ka perefarmid, mida meil on väga palju, peavad deklareerima tegevust ja palka ka siis päritoluriigis hooajatöötaja puhul ja see on väga keeruline tööandjatele. viimane element äh, ja siis äh, liigungi väga kiiresti edasi see on ka väga oluline, et kõiges, mida me teeme, on vaja kaasata sotsiaalpartnereid. me näeme, et nendes riikides, kus on väga tugevad tööandjaorganisatsioonid, kes oma liikmeid aitavad, siis nende puhul äh, näeme, et nõuete täitmine on palju parem. näete, kuidas sotsiaaldialoog on korraldatud. järgmisel slaidil, millest me räägin, te näete seda aruandes, peaaegu viisteist lehekülge käsitleb seda, oleme me üritanud välja tuua häid näiteid meie liik liikmete hulgas, head praktikad äh,, regulatsiooni ja Tööinspektsiooni ja kõikide muude nende ettepanekute kohta. lisaks sellele ka see, mis puudutab jõustamise häid praktikaid, lihtsustamist ja lõpus ka selle kohta, kuidas eh, korraldada sotsiaaldialoogi äh, tööandjate ja ametiühingute vahel. Need näited on kindlasti väga kasulikud ka teile komisjoni töös ja nagu ma alguses ütlesin, siis see aruanne on, on saadaval kuues eh, keeles ja dokumendi lõpus on meil üks peatükk, mis puudutab eh, järeldusi ja tulemusi. meil on mõningad soovitused, mis puudutavad mõisteid. ma ütlesin alguses, et puudub Euroopa tasandi mõiste ja kui vaadata neid soovitusi, siis meil oleks tõesti väga oluline need paika saada ja me peame midagi ära tegema tulevikus selle huvides. järelduste teine punkt käsitleb äh, seda, mida riigid saavad teha äh, väga oluline on see, et oleksid ennetavad meetmed, äh, et oleks proportsionaalsed sanktsioonid mitte see, et lihtsalt viga ei koheldaks samamoodi kui deklareerimata tööd. ja samuti on tähtis ka lihtsustamine nagu te teate, siis on liiga palju ja liiga rasked ähm, haldusmeetmed nõuetele vastavust ei edenda. me peame vaatama, kuidas on võimalik parimaid praktikaid kasutada ja olukorda lihtsustada. nagu te teate, siis põllumajanduses on palju väikeettevõtteid, perepalme äh, ja kellel ei ole isikuid, kes spetsiaalselt nende aspektidega tegeleksid. nüüd Tööinspektsiooni teemat ma juba puudutasin, ka selles osas peame me Äh, kolmepoolset süsteemi arvesse võtma ja sotsiaalpartnereid kaasama. ja nüüd, mis puudutab sotsiaalpartnerite rolli, siis nagu ma ütlesin, nendes riikides, äh, kus nad on aktiivselt kaasatud, siis nende puhul näeme me, et reegleid täidetakse paremini ja viimane element äh, puudutab seda, et ebaseaduslik ja deklareerimata töö ei ole mitte ainult riikide probleem, see on ka riikide ülene probleem. ja meie tööandjad eh, eh, deklareerimata tööplatvormi vaatlejana loodame, et kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksateist aastal eh, puudutab see ka mm, põllumajandust ja väga oluline on arvesse võtta ka meie soovitusi ja praktikaid ja lihtsustusettepanekuid selles osas. ja nüüd mm, tõesti see, et võrrelda seda olukorda ja lõpetuseks äh, saan ma öelda, et äh, me rääkisime ka sotsiaaldialoogi komisjonis äh, väga olulisest uurimusest, nagu öeldud, siis me oleme igasuguse pettuse vastu selles valdkonnas deklareerimata töö osas. ja lisaks sellele on oluline see, et Euroopas ei oleks rohkem äh, äh, Äh, õigusloomet, vaid meil on vaja paremat õigusloomet äh, meie liikmete tarbeks, aitäh! suur tänu, esimees räägib ilma mikrofonita. aitäh selle ettekande eest ja nüüd oleme valmis äh, liikmete küsimusi. härra Loosoov, palun. suur tänu, esimees Eduard Ferrandiga Prantsusmaal hiljuti äh, äh, kohtusin Vaucluse'i põllumeestega ja käsitlesime äh, olulist probleemi ja selle kohta üks näide. mitmed tuhanded lähetama, lähetatud töötajad töötavad nendes kasvandustes ja seal on väga palju, väga suure tööga ja tegemist on spetsialiseerumisega ja nad äh, kasutavad seda kokkulepet äh, Hispaaniaga, äh, kes omakorda kasutab Lõuna-Ameerika töötajaid ja seega Vaucluse'is on palju peruulasi ja teisi, kellel on kuuekuulised lepingud ja tegemist on väga tõsise probleemiga, mis puudutab kulusid. mida te proovite teha selleks, et kontrollida neid äh, töötajaid, kes peaksid olema vähemalt Euroopa äh, päritolu ja väärtustada Euroopa tööjõudu ja millised on teie ettepanekud, mis puudutavad ebaõiglaseid äh, kulusid? see viitab sellele, et riik peab saama oma piiri kontrollida ja ka oma tööturgu ise korraldada, aitäh suur tänu, proua Keila Garcia. sooviksin tänada meie külalist. mul oli väga hea meel selle härraga juba varasemalt kohtuda ja varasemalt tutvuda. minu arvates on väga hea, et me oleme sellise arutelu korraldanud. me räägime professionaalsetest põllumajandustootjatest ja sellega on seotud mitmed õiguslikud küsimused, mis puudutavad töötajaid tegemist on olulise aspektiga põllumajandusettevõtetes ja loomulikult tahame vältida igasuguseid ebaõiglusi. me tahame tagada keskkondliku säästliku see ja ka sotsiaalse kestlikkuse ja tõesti on väga õigeaegne selle aruande käsitlus ja tahaksin teid õnnitleda selle töö eest. nii nagu mina aru saan, siis ei soovi me mitte rohkem reegleid, vaid me tahame, et praeguseid reegleid täiendataks. see on üks olulisemaid järeldusi, mis te ütlesite, see, kui ma nüüd õigesti aru sain, siis puudutab see ka mõistete ütlustamist mitmed mõisted erinevad riikide lõikes ja lisaks sellele on erisusi äh, sanktsioonide osas ebaseadusliku äh, või nõuetele mittevastavuse puhul äh, deklareerimata töö ja ebaseadusliku töö osas, siis lähtudes teilt on meil, teie põhimõtteliselt oleks meil vaja reeglite ühtlustamist võrreldes praegustega. kas te võiksite kinnitada, et ma olen teist õigesti aru saanud? veel üks mõte Äh, hooajad on väga erineva pikkusega äh, ja nõudlused on erinevad, mingil hetkel on vaja väga palju töökäsi, tead, näiteks neljakümne viie päeva jooksul ja põllumajandustootjatel peab olema võimalus kaasata kiiresti töötajaid. mina olen Hispaaniast ja meie põllumajanduses on väga palju hooajatöötajaid. kolmkümmend, nelikümmend aastat äh, tagasi käisid inimesed Prantsusmaal äh, vinamarja korjamas äh, lähtuvalt lepingutest, mida me saaksime teha selleks, et äh, nende äh, nõudluste tibu ajal paremini toime tulla, selleks, et ei oleks ebaseaduslik äh, tööga ja ebaõiglase konkurentsiga. põllumajandus peab olema konkurentsivõimeline ja loomulikult peab see ka tööjõukuludes ka kajastama. palkade reguleerimine vähemalt minu riigis äh, leiab aset kohalikul või vähemalt siis äh, provintsi tasandi äh, kollektiivlepingute puhul, sest äh, piirkondade vahel on teatud erisusi ehk siis koll-, kollektiivläbirääkimistel on ka teatud hind, mida me saaksime teha selleks, et olukorda muuta? härra Tänanu, suur tänu mul on, tegemist on ühe tõsise küsimusega, sotsiaalne dumping Euroopas ja mitte ainult põllumajandusvaldkonnas, aga põllumajandus huvitab mind eriti. ja tõesti on olukord nii, et kui meil ei ole ühtlaselt äh, defineeritud äh, deklareerimata või ebaseaduslik töö, siis tekib küsimus, äh, mida Euroopa on selle lahe, olukorra lahendamiseks ära teinud. mina arvan, et siin on tõsine oht, kui ei reageerita sellele küsimusele, konkurentsimoonutused, mis selgelt äh, juba välja öeldi ja mis on reaalsus kui äh, neid inimesi deklareerida, siis neid justkui ei eksisteeri selles töösuhtes, neil ei ole õigust tervishoiuteenustele ega mitte midagi. mõtlesin selle küsimusele järele, sest äh, piirkonnas, kus on palju hooajatöötajaid, näiteks äh, õunte puhul, näiteks kas me võiks ette kujutada mingisuguse lepingu, mis võiks arvesse võtta hooaja erine, tingimuste erisust, äh, sellega seoses neid tingimusi arvesse võtta, selline oleks minu küsimus. kolleeg Robe suur tänu, härra esimees. kuulasin seda aruannet äh, suure huviga. ja minu arvates see teema on tõesti väga aktuaalne ning me peame siin äh, leidma paindlikud lahendused selleks, et äh, mitte olukorda veelgi rohkem kahjustada. me teame, et äh, põllumajandus on seotud ka väga suurte toetustega ning äh, me teame, et äh, põllumajandustootjate hulk väheneb, eriti just noorte seas ja tegu on tõsiste probleemidega. ning te rääkisite siin ka definitsioonide probleemidest, aga see, et kui neid definitsioone ei ole, siis see ei ei tähenda, et rikutaks reegleid, mis on olemas. Teie ettekandes ma ei kuulnud, milli-, millised on need põhjused, miks meil on deklareerimata tööd ja ebaseaduslikku tööd? et võib-olla on see seotud äh, ka ähm, maksusüsteemi eripäradega, et mõningas liikmesriigis on lihtsalt ähm, keeruline deklareerida tööd just äh, maksusüsteemist tulenevalt ja võib-olla just bürokraatia on see, mistõttu inimesed võtavad selliseid riske ja deklareerivad, et võib-olla me peaksime kaaluma ka võimalusi, kuidas me saaksime seda positiivseks muuta, et töö deklareeritakse, et võib-olla see, sellest ei saada kasu kohe, aga vähemalt tulevikus. me peaksime ikkagi inimestele muutma selle huvipakkuvaks, et nad tõesti saaksid selle eest midagi, et võib-olla nad ei saavuta küll majanduslikus plaanis äh, nii palju, aga vähemalt me saame parema ülevaate olukorrast. ja sellest me saaksime teha ka järeldused tuleviku jaoks, kui me oma süsteemi üles ehitame. ma arvan, et peaksime tähelepanelikumalt seda probleemi käsitlema. Te ei rääkinud, kui suur on deklareerimata töö osakaal põllumajanduses, kas see on üks protsent või viiskümmend protsenti? kui palju on seda deklareerimata tööd põllumajandussektoris. loomulikult on ka sellised äh, nii-öelda ähm, tipphooajad ähm,, millal ähm, võetakse tööle rohkem inimesi selleks, et ähm, saaki korjata. ja siin öeldi ka, et deklareerimata töö on äh, sotsiaalse dumpinguga, äh, aga transpordivaldkonnas näiteks öeldakse, et äh, kui palk on erinev kui lähetatud töötaja päritoluriigis, siis on ka tegu sotsiaalse dumpinguga, nii et milline see olukord on siis, et kas on tegu sotsiaalse dumpinguga, kui ma maksan vähem kui tuhat eurot või on tegu sotsiaalse dumpinguga siis, kui mul on töötaja, kelle, kes teeb deklareerimata tööd? nii et väga oluline on siin täpsustada seda olukorda, sellepärast et üks asi on deklareerimata töö ja teine asi on äh, palgad, mida töö eest makstakse. nii et ähm, me peaksime ikkagi neid erinevaid asju erinevalt kaaluma. ja me peame ka Euroopa Liidu tasandil seda probleemi Äh, üheskoos käsitlema, sellepärast äh, kaupade ja inimeste vaba liikumine on üks põhiõigusi Euroopa Liidus. E suur tänu, härra Caputo si,. suur tänu, härra esimees. ka mina sooviksin härra Pottermanni tänada selle väga huvipakkuva aruande tutvustamise eest ja see on oluline ka Euroopa Liidu institutsioonide ja põllumajandustootjate vahelise dialoogi jaoks hästi oluline. ka minu jaoks isiklikult on see teema oluline, eriti kui ma siin mõtlen ähm, oma piirkonna, Lõuna-Itaalia äh, piirkonnale, siis seal on see probleem tõesti väga päevakajaline ja seal on tekkinud lausa hädaolukord nimelt ähm, tõsiasi on see, et varimajandusmaht äh, suureneb ka teistes sektorites ja kui selline vahendaja veel ähm, kuritegelikult kasutab ära seda, et ametkonnad ei äh, toimi, siis äh, kasutatakse ära seda Ähm, lohakat süsteemi ja teame, et Itaalias probleeme on sellega ja Itaalias on vastu võetud ka vastav ähm, õigusakt, mis käsitlebki neid vahendajaid ja ma arvan, et oluline on siin arvestada ka parimate tavadega Euroopa Liidus. siinkohal tuleb ähm, vaadata ka, kuidas võetakse vastutusele need isikud, kes ekspluateerivad äh, töötajaid, kes töötavad tegelikult äh, nii-öelda mustalt ja ma näen, et selline probleem on aktuaalne igal pool Euroopa Liidus. maikuus ma esitasin küsimuse ka Euroopa Komisjonile ja käsitlesingi täpselt seda temaatikat. ja ma ei ole veel päris rahul komisjoni vastusega ja seetõttu ma esitasin veel ühe jätkuküsimuse sest et ähm, siin ongi tegu just selle vahendajate äh, fenomeniga ja Euroopa Komisjon peab arvestama ka sellega, et et seadusliku rände kui ka seadusliku töö puhul tuleb arvestada sellega, et see, et nende, et probleeme ei lahendata ainult äh, piiratud eeskirjadega, vaid me peame vaatama, kuidas saab paremini sekkuda olukorda, kuidas riik saab paremini sekkuda sellise fenomeni vastasesse võitlusesse. ja näiteks põllumajanduspoliitikas ähm, kui me vaatame rahastust, siis tuleks äh, rahastamise küsimusi ka dialoogis põllumajandustootjatega läbi rääkida. oluline on ka see, et ähm, avalik sektor oleks tugevamalt esindatud ja seetõttu on hädavajalik, et me siinkohal selle probleemi lahendame, sellepärast et see vahendajate probleem on tõesti väga oluline, äh, seda ka varimajanduse kontekstis. aitäh ja nüüd Äh, proua Laicher, palun. suur tänu, ka mina sooviksin äh, tänada teid, härra Pottermann, selle ettekande eest. Äh, ja minu jaoks on üks asi oluline, et kui ma vaatasin seda pealkirja, siis ma arvasin, et oluline on see, et, et Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonis me teeme selgeks, et meie oleme vastu igasugusele ebaseaduslikule tööle, mustale tööle, igasugustele katsetele äh,, igasugustele katsetele deklareerimata töö vastu ja tegu ei ole mitte mingisuguse pisikuriteoga, aga kahjuks väga paljudes liikmesriikides seda vaadatakse justkui mingit pisirikkumist. ja ma arvan, et siinkohal tuleks seda ka rõhutada, eelkõneleja seda küll ei maininud, et siin peaksid paigas olema ka vastavad karistused ja selge peab olema see, et kui on tegu selliste inimestega, kes teisi ekspluateerivad, kes nende tööd ei deklareeri, kes kasutavad ära äh, Äh, pagulasi ainult sellepärast, et nende töö on odav, siis sellisel juhul tuleb neid ka karistusõiguse raames ähm, karistada. siin ei ole tegu mingi pisirikkumisega, me peame ikkagi ähm, selgemad, rangemad ähm, sõnad selle probleemi lahendamiseks leidma ja ja tihtipeale tegelikult naabrid ka teavad, et nende naaber ebaseaduslikult töötajaid tööle võtab sellega ollakse kursis sektoris, aga samas hoitakse suu kinni, sellepärast et, äh, et kardetakse, kardetakse tagajärgedest. ja ma arvan, et ähm, Euroopa Parlament peab väga selge sõnumi edastama, et must töö, deklareerimata töö, ebaseaduslik töö on vastuvõetamatu ja siin ei saa mingisuguseid vabandusi, et jah, et, et võib-olla on see kuidagi seotud keerulise maksusüsteemiga või väga keerulise bürokraatiaga, ei, ükskõik, kui ehm, inimeste äh, tööõigusi ei täideta, siis äh, selle eest tuleb ka äh, karistada näiteks eh, minu liidumaal eh, Baieris, eh, Baieri liidumaal me näeme, et selline probleem on väga aktuaalne mitte ainult põllumajandussektoris, vaid ka ehitussektoris ja see on tõesti häbistav meie liidumaa jaoks, nii et oluline on, et oleksid selged karistused nendele inimestele, kes teisi ekspluateerivad, nema, nende koht on vanglas. aitäh. kolleeg Petši. Gospodine predsjedniče, pozdravljam vaše gost suur tänu, ütleb proua Petir. mina sooviksin ka tänada meie külalist selle ettekande eest. ja nagu me näeme, te olete kasutanud andmeid kuueteistkümne liikmesriigi kohta ja minu küsimus oleks järgmine. et millal võib oodata siis andmeid kõikide liikmesriikide kohta ja sealhulgas andmeid ka Horvaatia kohta? Te mainisite kolme parimat ähm, tava oma näidete hulgas ja ähm, võib-olla need on mõningate liikmesriikide jaoks natukene liiga ambitsioonikad ja me oleme teadlikud sellest, et ähm, põllumajandustootjad ei ole alati mm, organ-, ühendunud organisatsioonidesse selleks, et oma sõnaõigust kasutada, mõjuvõimu suurendada, nii et see on oluline küsimus, aga samas, kui me vaatame Euroopa Liidu tasandil, siis me näeme, et sotsiaalpartnerid äh, ei suutnud äh, ei suutnud jõuda kokkuleppele äh, direktiivi osas, mis puudutas tööaega ja loomulikult te võite ette kujutada, et et kui põllumajandustootjad ei ole korralikult organiseerunud, siis on neil veelgi keerulisem selliste negatiivsete fenomenide vastu võidelda ja te ütlesite, et äh, liikmesriikides ei ole tegu mitte ähm, eeskirjade puudulikkusega, vaid tegu on sellega, et need määrused, eeskirjad ei ole kvaliteetsed. nii et mida te arvate, et tuleks teha selleks, et olukorda parandada? lisaks lisaks sooviksin mainida ka seda, et ma olin raportöör raporti ja arvamuse osas, mis käsitles ka naiste rolli äh, põllumajandussektoris. ja me käsitlesime siis ka mm, abikaasade mm, äh, rolli ja õigusi, kes põllumajandusettevõttes äh, töötavad, nii et et mis saab nendest äh, naistest näiteks, kes toetavad oma põllumajandustootjatest abikaasasid põllumajandusettevõttes, millised on nende õigused, nende roll? kolleeg Marias. aitäh. aitäh, härra esimees Äh, ja härra Patermann, ma leian, et äh, see aruanne on, on tõesti väga oluline, aga kui me nüüd vaatame viimaseid arenguid Vahemere piirkonnas, siis me oleme seal eelkõige silmitsi just äh, tuhandete pagulastega ja ebaseaduslike sisserändajatega, kes jõuavad Hispaaniasse, Itaaliasse, Kreekasse ning väga, väga paljud neist on sinna toppama jäänud ning äh, see tähendab, et nad satuvad tihtipeale ka mm, deklareerimata ebaseadusliku töö ohvriteks. ning meil on tekkinud probleeme, sest et põllumajandustootjad on äh, vaesed ja nad on väga suure surve all ja mm, nad on ka mm, memorandumi troika äh, surve all ning ning samas äh, näiteks Kreekas on tuhandeid pagulasi, kes on odav äh, tööjõud, nad töötavad äh, suuremates põllumajandusettevõtetes ja see tähendab seda, et väikesed pereettevõtted lihtsalt surutakse välja. samas, kus ähm, suurettevõtted kasutavad igapäevaselt ähm, siis musta tööjõudu ja deklareerimata tööd ja me näeme, et surve väikeettevõtjatele on äh, väga suureks muutunud ja põllumajandusminister Apostolos on öelnud, et, äh, äh, et tuhandetele pagulastele, kes Kreekasse on jõudnud, antakse põllumajandusmaad harimiseks ning on loodud ka erimajandustsoonid, kus tavatööõigus ei kohaldu ja just selleks, et pagulased saaksid seal töötada, nii et, et et kuni pagulased saavad siis rahvusvahelise kaitse staatuse, võivad nad seal töötada, aga samas ehm, see muudab kogu olukorra väga keeruliseks ehm, ja ma arvan, et samasugune olukord võib tekkida ka Itaalias ja Hispaanias, nii et äh, see tegelikult, ähm, selline lähenemine hävitab äh, väikeettevõtteid. ning äh, suurettevõtjad lihtsalt kasutavad ära pagulastest tööjõudu. aitäh, me oleme nüüd jõudnud kõnelejate nimekirjaga lõpuni nii et äh, annaksin nüüd sõna teile, härra Pottermans, et te saaksite vastata nendele küsimustele ja kommentaaridele. üritan vastata küsimustele, mis, mille liikmed esitasid kõigepealt. võtan küsimused äh, selles järjekorras, nagu nad mul kirjas on, võib-olla alustame kõigepealt poliitiliste põgenike küsimusega meil on Euroopas palju riike, kus on äh, poliitilisi põgenikke ning sõjapõgenikke ning äh, Geopas me oleme uurinud või palunud õigemini oma liikmetel täita küsimustikku selleks, et kaardistada võimalused pakkuda tööd äh, pagulastele. me ei räägi ebaseaduslikust tööst loomulikult. sest kõik tööandjad on ka deklareerimata ebaseadusliku töö vastu tegelikult ning üritame omalt poolt teha kõik, et seda piirata. kui me aga räägime poliitilistest põgenikest, siis vastavad riigid äh, märkisid oma küsimustikes, et hetkest, kui isikud registreeritakse, tekib neil võimalus saada tööluba, kas aastaks või kümneks kuuks ja see võiks olla lahendus mitmetes riikides, et isikutele väljastatakse lühiajaline tööluba poliitilistele pagulastele niisugused vastused saime oma partneritelt või liikmetelt sellele küsimusele. mis puudutab nüüd proua Peteri küsimust, siis me saime siin ainult kuueteistkümne riigi vastused selle küsimustiku osas, aga tõesti, see küsimustik on oluline, me ja teema oli tegelikult peamiselt ebaseaduslik töö ja nagu meie äh, vaatlejaliikmed ka märkisid, kui meil on võimalus kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist rääkida siin ka põllumajandusest, siis me üritame liikuda selle poole, et saada oma liikmetelt täiendavaid andmeid ning saada ka Horvaatialt ja teistelt riikidelt, kes praegu ei ole äh, meie äh, aruannetes kaetud täiendavaid andmeid. Te küsisite samuti õigusloome kvaliteedi kohta ning me oleme siin konstateerinud, et mitmetes riikides, kui on kehtestatud äh, headest kavatsustest lähtuvalt regulatsioon, mis aga osutub liiga keeruliseks ja me ei tohi unustada, et paljudes riikides on meil äh, on meil niisugused pere, perede poolt, eh, peretalude moodi üksused, kus eh, pakutakse täiendavatele töötajatele tööd üksnes sesoonselt. ülejäänud ajal peab pere ise hakkama saama. Nad eh, peavad teadma vastavaid, vastavat regulatsiooni ja samas olema tööandjad ka. nii et väikeettevõtjatele ja põllumajandusele on oluline et regulatsioon oleks eh, võimalikult lihtne, menetlused võimalikult lihtsad. näiteks, kui me peame tegema mingi avalduse, näiteks ütleme isikut tööle võttes, siis mitmes riigis on vaja kohe mitu dokumenti koostada. kui oleks võimalik taandada see ühele dokumendile, seda lihtsustada, siis see, see tõstaks meie õigusloome kvaliteeti Te märkisite samuti, et mitmetes riikides ei ole põllumajandustootjad hästi organiseerunud. ja siin on ka geoparoll loomulikult ja me üritame seda teha omalt poolt, näiteks Poolas, Bulgaarias oleme vastavaid samme astunud. et üritame oma kolleege uutes liikmesriikides toetada, üritame neile selgitada sotsiaalse dialoogi tähtsust ning ähm, seda, millest, mida selle abil saavutada on võimalik sest kui me tööturu osapoolte vahel jõuame kokkuleppele, siis on see kokkulepe, mis arvestab sektori eripära. kui otsuseid hakkab tegema riik, siis need tulevad üldisemad ja need sageli ei arvesta tegelikku olukorda konkreetses valdkonnas, näiteks põllumajanduse valdkonnas. ning äh, siin võiks asjad paremini korraldatud olla mitmetes riikides. ning viimane nüanss sellega seoses, oleme veendunud, et põllumajanduses kindlasti teie komisjon on sama asja tunnistajaks olnud, me näeme, et paljudes riikides on naised ka töötamas eh, taludes või majapidamistes, aga neid, nende tööd ei tunnustata. me oleme Koba raames uurinud naiste tööd ning eh, me näeme, et naiste tööd on hakatud sotsiaalselt tunnustama reas riikides, tööd põllumajanduses. aga väga oluline on, et äh, nende põllumajanduses töötajate roll oleks nähtav ning riigid on hakanud seda reglementeerima, aga palju on siin veel vaja ära teha. mis puudutab teisi küsimusi, mille ma üles olen märkinud, siis öeldi siin, et oma uurimuses ei ole te rääkinud, ei ma küsisin, kas meil on mingi sotsiaalse dumpingu definitsioon et kas see on, et isikule makstakse alla kahe tuhande euro või on see isiku töö deklareerimata, mida see tähendab? ma usun, et me võiksime välja pakkuda väga lihtsa definitsiooni. me räägime sotsiaalsest dumpingust, kui töötatakse riigis vastavalt äh, regulatsioonile, mis on ette nähtud selles äh, kusjuures selle riigi regulatsioon puhkuste, töötasu ja muus osas seda ei järgita. nii et kui me räägime Euroopas sotsiaalsest dumpingust, siis no me räägime sageli sotsiaalsest dumpingust. me räägime sellest ka olukorras, kus äh, ühing saadab töötajad teise liikmesriiki. no näiteks on võimalik saata isikut tööle äh, viieteistkümnesse vanasse Euroopa Liidu liikmesriiki, aga kõik on kursis, et, et siin tuleb täita teatud nõuded ja kui neid nõudeid ei täideta, siis, siis järelikult me rikume töötamise regulatsiooni, mis kehtib töötamise kohal ja see on sotsiaalne dumping. ning esimesena sõna võtnud isik, parlamendi liige ütles, et, et äh, Prantsusmaal on see töötasu kõrgem kui paljud, paljudes muudes Euroopa riikides. nii, jah, nii see tõesti on, see on praegu riikide pädevuses reguleerida teatud miinimumtasu ning äh, osades riikides on see kehtestatud, aga paljudes riikides pannakse see paika ka tööturu osapoolte poolt, kes kollektiivlepingutes määratlevad, missugused on need tasupiirid. ja lisaks on meil ka muid äh, seaduses sätestatud vahemikke eri riikides, mis on ka arusaadav, sest elatustase on erinev, elamisega seotud kulud on erinevad, samas on olemas töötajate liikumine, aga tähtis on tagada, et kui näiteks Poolast keegi läheb Prantsusmaale või kui keegi tuleb Belgiasse või Itaaliasse, et oleks täidetud regulatsioon, mis kehtib kohas, kus töö tehakse. see on väga oluline põhimõte, mida peaksid tunnustama kõik. edasi küsiti protsendi määra kohta, kui palju on ebaseaduslikku töötamist. seda on väga raske hinnata, sest kui isiku töötamist ei deklareerita, siis ei jää mingit jälge avalikus sektoris tema töötamisest. leheküljel kaksteist meie uurimuses oleme tsiteerinud uuringuid, mis hindavad seda deklareerimata töötamise mahtu. no seda on loomulikult raske välja pakkuda, aga igal juhul EFA-d, põllumajanduse valdkonna ametiühing on läbi viinud uuringu, kus nad ütlevad, et väga keeruline on küll see protsendimäär välja tuua, aga üheksas või kümnes riigis nad olukorda uurisid, võib-olla olete ise seda dokumenti näinud, sellega tuttavad aga nad äh, ütlevad, et see võiks olla kakskümmend protsenti või võib-olla ka rohkem, aga et see on puhtalt äh, järeldatud arv info põhjal osadest riikidest ning äh, konkreetset arvu siin välja tuua ei saa. no loomulikult on siis seda deklareerimata tööd, aga konkreetset määra ei ole võimalik öelda ja seda tuleks kindlasti üritada vähendada edasi eh, öeldi, et meie uuring ei vasta sellele, miks meil on ebaseaduslik töö, deklareerimata töötamine. ma usun, et eh, siin on olemas kaudne vastus. ma ütlesin, et näiteks ja me näeme seda paljudes riikides praegu, et me ei erista ühelt poolt eh, tõesti ebaseaduslikku tööd ja teiselt poolt formaalsuste mittejärgimist sest paljudes riikides, kui on mingi formaalsus täitmata jäänud, siis käsitletakse seda olukorda samuti nagu täiesti musta töötamist ja ebaseaduslikku töötamist ja siin oleks mõistlik ikkagi neid olukordi eristada. veel mitu küsimust, mis esitati. Prantsusmaalt pärit parlamendiliige, minu meelest oli ta Prantsusmaalt, soovis esimesena sõna, ütles, et tema riigis või teatud riikides on inimesi, kes, noh, ta rääkis teatud riikidest, on Lõuna-Ameerikas, kes siis selle eest vastutavad olid. aga igal juhul meil praegu kahekümne kaheksa liikmesriigi Euroopas on isikute vaba liikumine ja tööjõu vaba liikumine. see on kahekümne kaheksa liikmesriigiga Euroopa õigustik. mis puudutab aga küsimust nüüd, siis kas eh, isik, kes elab väljaspool Euroopa riiki, Äh, kas ta võib tulla siis Euroopa Liitu tööle. no see on iga riigi küsimus, riigid saavad ise otsustada, keda nad lubavad oma territooriumile või mitte, näiteks Geopa koosolekul me arutasime seda ja meil on siin Soome kolleeg Geopast ka siin, arutasime kokkulepet Venemaaga, mis näiteks äh, Soomel on, võimalik on seega Venemaa töötajaid sisse tuua Poolas, on, Poolal on kokkulepe Ukrainaga, et Poola tööandjatel on võimalik äh, palgata töötajaid Ukrainast ning äh, lõuna pool, Euroopa lõunaosas, on kokkuleppeid äh, taaskord Põhja-Aafrika riikidega, et oleks võimalik äh, sealt töötajaid palgata. nii et kõik sõltub riigist, meil ei ole siin Euroopa tasandi regulatsiooni selle kohta, mis isikud saavad tulla Euroopasse tööle ja mis ei saa, nii et teatud riikides võib ka Lõuna-Ameerikast pärit inimestel vastav õigus olla, et see on küsimus, mis tuleb lahendada liikmesriigi tasandil, Euroopa tasandi regulatsiooni ei ole. mis puudutab nüüd küsimust mille küsis Hispaaniast pärit parlamendiliige, küsimus puudutas seda, kas me toetame äh, teatud ühtset definitsiooni, siis ma usun, et äh, igal juhul on oluline Euroopa institutsioonidele ning ka eri platvormidele paremini aru saada, missugused on need definitsioonid, millest riikides lähtutakse ning äh, otsustada, kas on, oleks vaja Euroopa tasandil astuda samme deklareerimata või musta töö vastu. ja kui seda oleks vaja, siis oleks mõistlik kokku leppida ühtses definitsioonis, et oleks võimalik selle nähtusega võidelda ning kaasata ka Euroopa institutsioonid sellesse. ning tuleks liikmesriikidega üritada koostada soovitused regulatsiooni lihtsustamiseks, eriti pereettevõtted, väikeettevõtted kellele regulatsioon praegu kehtib täpselt samuti. et neil oleks lihtsam regulatsiooni mõista. Te rääkisite samuti sesoonsest tööst, et meil on perioode, kus äh, on väga palju tegevust ja sellega seoses on teile põllumajandussektoris ju väga oluline, nii me oleme aru saanud, et, et oleks äh, paindlikum regulatsioon, oleks äh, rohkem võimalusi sõlmida tähtajalisi lepinguid sesoonse töö tegemiseks. et ei oleks rikkumisi, näiteks Prantsusmaal praegu kehtib kolmkümmend kaheksa tundi töönädal, aga põllumajanduses tuleb teha teatud perioodil viiskümmend äh, tundi nädalas tööl ja selle, tööd ja selle eest tuleb maksta palju rohkem raha, see on raske pereettevõtetele, nii et meil oleks vaja paindlikumat regulatsiooni, et oleks võimalik sõlmida tähtajalisi lepinguid, see aitaks põllumajandustootjaid ja aitaks ka pereettevõtjaid. ning tahaksin vastata veel ühele küsimusele. Itaaliast vist pärit parlamendiliige selle küsimuse esitas, öeldes, et meil oleks vaja avaliku sektori sekkumist siin selles sektoris. no paljudel juhtudel on riikidel võimalus sekkuda loomulikult ning omalt poolt lahendusi kehtestada, aga nagu ma ütlesin, on meie hinnangul oluline, et kõigepealt jäetakse võimalus olukord reguleerida tööturu osapooltele. et nemad leiaksid lahendused, mis vastaksid sektori spetsiifikale ja kui see tööturu osapooled ei tee midagi, siis järgmise astmena võiks seda teha avalik sektor või parlament Te rääkisite samuti ühisest põllumajanduspoliitikast ja küsisite, kas ei oleks võimalik äh, siduda see teatud tingimustega. tegemist on keerulise küsimusega, sest äh, me arutasime seda küll Geopa kolleegidega, aga ma võin, ma võin teile öelda, et et seni, kuni riikides ei eristata ühelt poolt rikkumist, mis on puhtalt formaalne rikkumine, mingi dokument on jäetud esitamata, ja teiselt poolt reaalse musta töö vahel, ebaseadusliku töötamise vahel, siis äh, põllumajandusettevõtja, kellel on mingis riigis vaja tööjõudu, kes palkas selle tööjõudu, tööjõu ei, ei täitnud formaalsusi, siis me ei saa seda pidada ebaseaduslikuks töötamiseks enamuses riikidest Euroopas, kui me palume neilt statistikat ebaseadusliku töötamise kohta, neid olukordi ei eristata. ning äh, kui meil ei eristata formaalset, äh, niisugust formaalsuse mittetäitmist ja ebaseaduslikku tööd, siis äh, siis on väga riskantne hakata rääkima mingitest karmistavatest tingimustest ühises põllumajanduspoliitikas. ma üritasin vastata enamusele küsimustest, kui mul midagi meelest ära läks, midagi olulist, siis eh, ma pöördun selle juurde pärast tagasi, aga tahaksin paluda nüüd teilt ka ühte asja, väga olulist asja teie komisjoni seisukohast. olen mitu korda toonud näite sotsiaalkindlustuse direktiivist. oleme käsitlenud seda küsimust eh, ka mitme parlamendiliikmega eelmisel kuul ning siis eh, asjaolu, et et kui tööandjad Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal, Belgias peavad hakkama andma infot selle töötaja päritoluriigi sotsiaalandme, sotsiaalametile, siis see on pereettevõttele võimatu. kuidas seda teha, nii et me peaksime üheskoos mõtlema, kuidas seda olukorda lihtsustada. ning see on küsimus, mis meil on ka tööandjate poolt edasi anda ja me arutasime asja ametiühingutega ka, nad on meiega päri. aga siin komisjonis, mis tegeleb just sellega, et põllumajanduse tegevust lihtsustada, põllumajandustootjate tegevust lihtsustada, peaksite kindlasti üritama korraldada asjad nii, et et ettevõtjatel oleks lihtsam õigust järgida ning tagada töötajate sotsiaalsed õigused. et töötajatel peavad loomulikult olema õigus pensionile, õigus äh, haiguskindlustusele, loomulikult, aga praegu kerkib puhtalt administratiivne küsimus mis riigis tuleb siis isiku tööst teavitada. et see on meie jaoks väga oluline, taaskord, kui jäi mingi oluline küsimus vastamata, siis olen valmis tagantjärgi vastama. aitäh! Te vastasite enamusele küsimustest. kümme minutit umbes on meil jäänud ja te mahtusite aja sisse ära, see oli suurepärane, suur tänu teile selle ettekande eest ja arutelu eest ning vastuste eest meie küsimustele. tegemist on olulise teemaga, mis puudutab paljusid inimesi. meil on siin ka komisjoni esindaja, aitäh teile, härra Puhvermann, nüüd ning ähm, ma ei tea, kas on veel küsimusi millele vastust ei ole, igal juhul te saate kindlasti kirjutada e-kirja härra Pottermannile ning aruanne on kättesaadav mitmes keeles ja infot on märksa rohkem kui see, millest rääkida jõuti, aitäh, härra Pottermann! niisiis, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, number üksteist. Te kindlasti mäletate, et me ei räägi nüüd mesindussektorist, äh, vaid äh, selle asemel võtame nüüd ette STOA uuringu, mis käsitleb täppispõllumajandust ja põllumajanduse tulevikku Euroopas. STOA, see on äh, lühendas Science and Technology Option Assessment ja see mm, hindab siis teaduse ja tehnoloogia võimalusi ja korraldab ka workshoppe erinevates valdkondades ja teeb seda ähm, STOA paneeli juhtimisel ja sinna on kaasatud ka kakskümmend seitse parlamendiliiget. Te teate, et äh, proua Petier ähm,, härra ähm, Näkov ja proua McIntyre on põllumajanduskomisjoni esindajad STOA-s ja me teame, et osalemise kohtustoas oli väga suur huvi. ka teised kolleegid olid huvitatud osalemisest, nii et ähm, siin käis äh, paneelis osalemise pärast äh, selline köievedu ja tänan siis ka kolleege kõikide koosolekute osalemisest eest. täppispõllumajandus tähendab seda, et kasutatakse tehnoloogiaid selleks, et põllumajandust parandada ja proua McInnes tegeleb äh, selle küsimusega ka Euroopa Parlamendi asepresidendina ja proua McIntyre, härra Rüübich ja veel üks kolleeg olid ähm, seotud ka ähm, uuringu läbiviimisega, proua Kines oli ka selle uuringu äh, läbiviimisest vastutav isik. täppispõllumajandus on väga lai valdkond, aga praegu annaksin kõigepealt äh, sõna meie külalisel. täppispõllumajanduse puhul on tegu sellega, et seotakse erinevad äh, aspektid selleks, et neid optimeerida. ja nüüd saab sõna härra de Baardemaaker ja temaga siis väga põhjalikult tutvustab meile seda teemat ja suur tänu, et tulite siia meie koosolekule ja sõna on nüüd teile, suur tänu veel kord siia tulemast. Thank you, thank you. suur tänu. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka parlamendi liikmetele selle võimaluse eest, et ma saan natukene rääkida erinevatest olulistest aspektidest täppispõllumajanduse puhul põllumajanduse tulevikust Euroopas. tegemist on tööga, mille on ära teinud päris mitu asutust, kes selles valdkonnas tegevad on ning me oleme nad ära toonud sissejuhatuses. kui me vaatame põllumajandust Euroopas, siis me näeme, et meil on kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti põllumajandus üksusi, mis on ähm, väiksemad kui kakskümmend hektarit ja seitsekümmend protsenti, mis on väiksemad kui viiskümmend hektarit. nii et see on üks probleem, millega me sageli põrkume, see suuruse probleem. aga lisaks ka see suuruse jaotuvus liikmesriikide vahel on samuti küsimus, mis tulevikus kindlasti meie ees kerkib. veel üks probleem, mida me näeme, on põllumajandustootjate demograafia siin näeme, et ainult väike osa põllumajandustootjatest suudavad jätkata viieteist aasta pärast. tõenäoliselt jääb meil ainult kakskümmend protsenti põllumeestest, kes on alla neljakümne nelja aasta vanad. kui me mõtleme ajale, mis tuleb kahekümne aasta pärast, siis sisuliselt nendel hakkabki kogukond tuginema ja siis kerkib küsimus, mida me saame teha. mis toimub ühiskonnas? kuidas tagada toimiv põllumajandus, tootev põllumajandus, mis annab võimaluse noortele põllumeestele, mis toob noored põllumehed maale ning takistab nende lahkumist linnadesse varasemates sõnavõttudes puudutati samuti seda, et inimeste hoidmine maal on kujunemas probleemiks inimeste eh, olukorra, eh, inimeste linna lahkumise takistamine. no me oleme rääkinud täppispõllumajandusest, targast põllumajandusest, ühiskonna digitaliseerumisest ja põllumajandusest, mis aitab meil toime tulla tuleviku suurte väljakutsetega. toidujulgeolek, toiduohutus ning ka meie keskkonnaalased kohustused ja kliimamuutusega võitlus. ühiskonna digitaliseerumine on, on tegelikkus. nuti, nutitelefonid on selle meie kõigini toonud ning Euroopa Parlament on sellega väga hästi kursis. seoses asjade internetiga, meie igapäevase eluga. täppispõllumajandus saab kasutada digiajastu tehnoloogiat. ning äh, rakendada selle targa põllumajanduse teenistusse. no tark põllumajandus on täna lihtsalt põllumajandustootmise optimeerimine läbi põhjendatud äh, geneetika saavutuse rakendamise keskkonnakaalutluste rakendamise ja arvestamise, näiteks ma räägin siin ilmast, kliimast, mullatingimustest ning loomulikult läbi tehnoloogia rakendamise, mis aitab meil kasvatatavaid kultuure hooldada ning kõik see põhineb siis targal protsessi juhtimisel, põllumajandustootmise protsessi juhtimisel. ning eh, kogu see tervik on üks suur väljakutse Äh, mille, võrrand, mille me üritame lahendada, et saaks kaardistada targa põllumajanduse koostisosad. et sisuliselt me analüüsime informatsiooni, et meil peavad olema head vaatlusandmed. me võime päris palju tähele panna, kui me põldudel käime. aga meil näiteks mingid haigused ei pruugi alati nähtavad olla, meil ei pruugi ka näha olla, kas taimedel on piisavaid toitained kõik need andmed on vajalikud ja loomulikult ei ole meil vaja mitte ainult neid andmeid, vaid meil on vaja ka näiteks mullakaarte. võib-olla need kaardid on olemas ja võib-olla on olemas ka kaardid varasema maakasutuse osas samal territooriumil, samal põllul, aga need tuleks teha kättesaadavaks. kui meil need andmed olemas oleks, saaksime me tõenäoliselt koostada hea analüüsi, mis võimaldaks meil teha tarku otsuseid ning valida õige genotüübi meie kasvatatava kultuuri osas, sest kindlasti on olemas teraviljakultuure, maisikultuure, mis sobivad teatud mullastruktuuriga paremini kui teised ning kohanevad lihtsamini mingi konkreetse piirkonna ja kliimaga, nii et me peaksime äh, lähtuma infost, mille saame oma seemnete tarnijalt ja samuti ka muust taustainfost, et valida välja kõige sobivama genotüübiga kultuur. kui meil on genotüüp paigas, siis tuleb see kultuur maha istutada. istutamine ja ja ka väetamine, väetamine on väga oluline, õige doos tagada hektari kohta ja taimede arv hektari kohta peab õige olema. ning õige väetise kogus ja loomulikult äh, õiged kemikaalid. väetis, äh, väetiskogumi koostis sõltub ju mulla analüüsist, et mida sellele mullale vaja on kui me räägime konkreetsetest meetmetest, siis tuleb tagada, et õige kogus väetist jõuaks õigesse kohta, vastasel juhul kaotab kogu see väetamine mõtte ning tagada tuleb, et seda tehakse õigel ajal, kui me istutame liiga vara, siis tekib külmumisprobleem, kui kõige, kui liiga hilja, siis tõenäoliselt saame vähem saaki, kui oleks võinud saada. õiged ilmastikutingimused on väga olulised ning ilmaennustus. ja väga oluline on ka, et meil oleks toimiv ja õige masinapark, mis tagab, et me tõesti õige koguse ainet viime sinna, kus seda vaja on, see on väga oluline. andmed, andmete kättesaadavus ühelt poolt, teadmise olemasolu ja tehnoloogia olemasolu. kui me vaatame no võib-olla see oli üks väike põld, millel me oma algsed uuringud läbi viimime, viisime, aga kui, kui te vaatate neid punaseid alasid, siis siin põllumees kaotas raha. et võib-olla ei oleks pidanud siin üldse midagi istutama, mitte midagi tegema, sellepärast et see on puhas kulu. samas tumedaks värvitud aladel, seal on tõesti võimalik tulu teenida. aga aga see põllumees istutas võrdselt igale poole sellel põllul oma kultuuri ja jagas väetisega võrdselt. et küsimus ongi, kas me saame teha, toimida targemalt. nüüd siis täppispõllumajandus ja oskuste juhtimine. tavapärane tarkus ütleb, et võrdselt igale poole ning äh, sageli sellest lähtutakse, et tehakse üks-kaks mullaproovi hektari või viie hektari kohta ja siis eeldatakse, et, et siin on meil nüüd info käes kogu põllu kohta. tõenäoliselt see paika ei pea, sest me teame, et, et mulla tekstuur ja tingimused on erinevad põllu eri osades. toitainete sisaldus. täppispõllumajanduse puhul tuleb üritada virtuaalselt oma põld siis jagada eri sektoriteks kus siis äh, mõnele sektorile saab, antakse väetist rohkem ja sealt tuleb oluliselt rohkem saaki ja teistes sektorites jällegi võib väetist anda vähem, sellepärast et niikuinii nii see saadavat saaki eriti ei suurenda. täpselt sama puudutab ka kahjurite vastaseid aineid ja pestitsiide. mingi puuviljaaedades kindlasti peaksime lähtuma mitte ainult visuaalsest juhtimisest, vaid peaksime tõesti hakkama liikuma üksikute puude juhtimise või kultiveerimise poole. ja saak muutub sellest oluliselt. nii et me võime rääkida tehnoloogiast veel pikalt ja mul on slaide ka selle kohta, aga ehk võiksime korraks puudutada ka täppispõllumajanduse võimalikku mõju Euroopa Liidus. usun, et äh, selle tehnoloogia kasutamine võiks meil aidata oluliselt suurendada toidujulgeolekut ja toiduohutust. ning täppispõllumajanduse tehnoloogia ja targa põllumajanduse, targa äh, kultuuride kasvatuse tehnoloogia võiks aidata meil vähemaga saavutada enam vähema sisendiga suuremad saagid, väiksema kemikaalide kasutamisega suuremad saagid ja võib-olla ka suuremad saagid eh, väiksema maakasutusega. läbi selle, et me kasutame tõesti kõige viljakamat maad, see on üks võimalusi. kui me saame seda teha, kui meil õnnestub see saavutada, siis me tõenäoliselt suurendame toiduohutust, parandame taime, taime tervist, kasutame vähem kemikaale ning see on kindlasti ka jätkusuutlikum põllumajanduse viis, sest me teame, et paljudel juhtudel on tõendatud positiivne keskkonnamõju taolise majandamise puhul ning samuti suureneb meie tööviljakus. see on seotud ka ühiskondlike muutustega sest uue tehnoloogia rakendamine peab äh, laienema. ja ma loodan, et äh, see juhtub ka põllumajanduses, et inimesed näevad, et äh, et see ei ole mitte ainult töö, mida tuleb teha kätega, vaid et see on töö, kus saab kasutada tehnoloogiat ja paranevad elutingimused põllumajanduses töötavatel inimestel. võib-olla jääb rohkem vaba aega sotsiaalseks tegevuseks. kujunevad uued ärimudelid põllumajanduses kujuneb nõustamisteenus, mis äh, suurendab andmete kättesaadavust ja tõenäoliselt pakutakse rohkem koolitust. see nõuab loomulikult uusi tehnoloogilisi oskusi, keskkonnaga seotud oskusi ning juhtimisoskusi kui see on väljakutse noorte põllumeeste jaoks, siis tunnevad nad ennast kindlasti paremini integreerununa ühiskonda, sellepärast et et praegu me teame, et põllumajanduses on keskmine sissetulek väiksem kui ühiskonna keskmine sissetulek. ja niisiis meil on vaja suurendada põllumeeste, tõsta põllumeeste sotsiaalset staatust lisaks sissetulekule. loomulikult täppispõllumajandus peab olema kättesaadav ja rakendatav sõltumatult tootja maades suurusest. et kas tegemist on lillekasvatusega, suuremahulise viljakasvatusega või aiaviljakasvatusega väiksel maa-alal. aga lisaks eh, tuleb siin mõelda ka töökohtade loomisele, mitte traditsiooniliselt, vaid pigem ka põllumajandusega seotud aladel. ja siin on ruumi ka Euroopa poliitikale. sellel tasandil tuleb tagada, et takistusi oleks võimalikult vähe ja siin sõltub olukord loomulikult liikmesriikidest, aga seda on võimalik arvesse võtta kui me üritame kokku võtta, siis täppispõllumajandus tähendab andmete haaramist, andmete analüüsi ning äh, tootmise suunamist ja juhtimist. suurema saagi tootmist äh, vähe, väiksema arvu sisenditega ning äh, meie muldade erinevuse parem ärakasutamine, kliimaerinevuse parem ära, erinevuste parem ärakasutamine, see sõltub paljuski andmetest, sõltub uuest tehnoloogiast ning sõltub sellest, et uus tehnoloogia viiakse kaugetesse maapiirkondadesse. see on seotud andmetega, andmete põhjal otsuste tegemisega, aga peaks äh, sobima olema kohaldatav kõik, kõigis põllumajandustootmise alamvaldkondades. väga oluline on, et põllumeestel oleks et küll me tunneksid su-, survet tõendada, et nad toimivad tõesti hea põllumajandusliku praktika kohaselt. ja täppispõllumajanduse puhul oleks hea põllumajandusliku praktika dokumenteerimine lihtne ning selle tõendamine, et mingi põllumajandustootmisega tegelev üksus on vastavuses selle praktikaga toiminud. täppispõllumajandusel on oma keskkonnamõju me võime sellest hiljem rääkida üksikasjalikumalt. näiteks ütleme muldade erosiooni ja üleujutuste vält-, takistamisel, ennetamisel on optimaalne väetiste kasutus väga oluline ning eh, väetiste liigne kasutamine võib tekitada olukorra, kus lämmastik imbub põhjavette, seda tuleks takistada. lisaks on sageli väetiste hulgas veel kemikaale, mis ei lagune lihtsalt mullas aga meil on vaja vähendada taimekaitsevahendite jääki mullas ning äh, teravilja kaitsmiseks kasutavad, kasutatavate ainete jääke ning äh, seen ja muude kahjustajate tõrjeks kasutavate ainete jääke. täppispõllumajandus võimaldaks mitme kultuuri üheaegset kasvatamist, tagamaks hea mullastruktuur ja mikrobi-, mulla mikrobiaalne koostis ning takistamaks muldade erosiooni. täppispõllumajandusel on tõenäoliselt mõju ühisele põllumajanduspoliitikale. siin võiks tekkida küsimus, kas sissetulekutoetus või täppispõllumajanduse rakendamise toetus keskkonnamõju vähendamiseks, et kuidas oleks võimalik äh, neid asju ühendada selleks, et äh, luua Euroopas põllumajandus, mis rakendab kõrget te äh, arenenud tehnoloogiat, on tööturusõbralik ja kasutab teaduse saavutusi. ja me peaks, me võiksime üritada liikuda selle poole stimuleerides äh, tarkade põlluharimistehnikate või meetodite kasutamist, mitte ainult suuremahulise tehnika kasutamist. seda tuleks, seda peaksid tegema põllumehed, kes on kursis juhtimisoskustega, uue tehnoloogiaga. ja seda, seda peaks olema võimalik rakendada sõltumatult põllumajandusliku tootmise suurusest või ulatusest kui me vaatame teisi poliitikavaldkondi, kus eh, täppispõllumajandusel võiks olla mõju Euroopa Liidus või millel, eh, millesse ta saaks anda panuse, loomulikult on need keskkonnapoliitika, regionaalpoliitika, alternatiivse töökohtade loome osas konkurents, teadus ja innovatsioon, samuti loomulikult eh, digitaliseerimine, andmete omand on asjad, mida siin endiselt arutatakse ja loomulikult ka haridus ja koolitus. ka koolitajad peavad oma mõtlemist muutma. tööstuses peavad seadmete tootjad samuti sellega arvestama. kui lubate, siis ma praeguseks lõpetan, ma võiksin küll näiteid tuua ja edasi rääkida, aga ehk saame nendest näidetest rääkida aruteluga koos aitäh. aitäh. tegelikult ajasurvet meil ei ole ja te olete professor. ning meil on suur heameel, et te leidsite aega tulla ja selle ettekandega esineda ning selle arutelu pidada aga nüüd annan ma sõna komisjoni liikmetele ja küsin, kas neil on küsimusi, märkusi. proua Noischel esimesena. aitäh! Eh, te olete täiesti päri, et see on teema, mis meiega saab käima järgmised aastakümned. Te ütlesite, et, et see peaks olema võimalik täppispõllumajandus nii väikestele kui suurtele tootjatele. no tegelikult ütleb ju tavaarusaam, et et väiketootjad ei saa pidada sammu tehniliste arengutega. et ma tahaksin, et te selgitaksite, et millest lähtuvalt te arvate, et see pisike põllumajandustootja saab tehniliselt sammu pidada, investeeringute mõttes sammu pidada suurte põllumajandustootjatega sest mastaabiefekt soosib suuri ning äh, te rääkisite lisaks ka, et saab väiksema sisendiga toota rohkem. no samas on meil vaja ju äh, tervet rida tooteid selleks, et oleks võimalik täppispõllumajanduses toota ja neid tooteid tuleb ka toota, nii et põhimõtteliselt võiks me rääkida siin äh, jah, teatud olukorra paranemisest, et kasutada tuleb vähem energiat või kasutatud energiaühiku kohta saab rohkem toodangut. aga igal juhul tootmiskulud, masinapark ja nii edasi, need tuleb ka arvesse võtta. ja kõige olulisem ja raskem punkt on asi, millest te üle libisesite tegelikult. et see, et tuleks tõsta staatust põllumajandustootjate oma, aga kuidas kõik see on ühitatav bürokraatiaga? Te kirjeldasite siin põllumajandustootjat, kelle mm, ülesanne tulevikus on hoopis erinev praeguse põllumajandustootja profiilist, et ta peaks olema geenik, ta peaks olema infotehnoloog ja nii edasi, nii edasi. kas te tõesti us-, usute, et et enamus põllumajanduses tootavaid inimesi sellisteks äh, saavad või siis puudutab see tõesti ainult väga väikest osa tuleviku põllumajandustootjaid? nie będzie miała wyjścia. Pan post-. no ega sellest vist pääsu ei ole. härra Valkarsel, asepresident. Muchas gracias, señor presidente bon.... aitäh, esimees. usun, et paljud teist on kursis sellega, et ma olen siin tegelikult asendusliige aga Euroopa Parlamendi asepresidendina on mulle tehtud juhatuse poolt ülesanne äh, kureerida STOA-ga seotud küsimusi. STOA on organisatsioon, mis tagab meile kõrge kvaliteediga informatsiooni, muuhulgas äh, teaduse ja tehnoloogia arengutest ning äh, nende võimalikust mõjust meie tööle eesmärgiks on tagada kõigile parlamendiliikmetele soovituste ja järelduste kättesaadavus kõige olulisemate teadusuuringute osas, et neid oleks võimalik arvestada ja nendest lähtuda poliitika väljatöötamisel kesk- ja pikas perspektiivis. STOA panus Euroopa Parlamendi töösse seisneb väga oluliste ettekannete pidamises, nagu see ettekanne, mille tunnistajaks me just olime. esineja rääkis meile täppispõllumajandusest ja Euroopa põllumajanduse tulevikust. ning tegemist oli väga asjaliku ettekandega ja huvitava ettekandega. kui lubate, siis tahaksin rõhutada, et Murssi ja see piirkond, kust ma ise pärit olen, on põhiliselt põllumajanduspiirkond mis tähendab, et me peame oma vähest veeressurssi kasutama võimalikult efektiivselt ja praegu on meil vesi praktiliselt otsas. täppispõllumajandus on asi, mis võiks meie regiooni jaoks olla väga väärtuslik, sest meil on väga kuiv põuane kliima, oleme võidelnud sellega, tehnoloogia abil juba oleme välja arendanud pinnase ettevalmistuse tehnoloogiaga automaatse niisutus või kastmistehnoloogia, oleme välja töötanud kultuuride rotatsioon, oleme investeerinud innovatsiooni tänu regionaalse, regiooni omavalitsusele suuresti. see kõik soodustab täppispõllumajandust meie regioonis ning meie regioon ongi pioneer paljude tehnoloogiate rakendamisel. see on aidanud meil kokku hoida muuhulgas ka veekasutust ning oleme kasutusele võtnud ka desaliniseerimistehnoloogia. nii et STOA uuring on meile kõigile väga väärtuslik ja räägib nende tehnoloogiate võimalikust mõjust loomulikult äh, tuleb seda kohandada vastavalt eri regioonide vajadustele, aga igal juhul see on üks võimalus suurendada meie regioonide konkurentsivõimet, aitäh! aitäh! asepresident Valkassel selle informatsiooni eest ning seoses teie enda tegevusega härra Denano nüüd. austatud esimees, tõesti, täppispõllumajandus on seotud kolleeg Viitemaa raportiga, mille raames me seda käsitlesime. härra professor, te ütlesite, et äh, eesmärk on ju inimesed maal pidada, hoida. see on väga kiiduväärt eesmärk, seda tuleb kindlasti arvestada ja loomulikult eh, vähendada raiskamist ning suurendada saadavat saaki. Te rääkisite sellest, et meil on vaja andmeid, andmeid muldade kohta, andmeid eh, geograafia, kliima kohta, ilma kohta ning eh, nende andmete omavahelise seostamise teel peaksime välja nii-öelda arvestama, missugune on kõige soo-, parem kultuur, mida kasvatada. tõesti, see on küsimus, mis on väga raske, kolleeg Möšel ütles, et, et väikestel põllumajandustootjatel tõenäoliselt saab olla väga, saab olema väga raske e, nendele küsimustele vastuseid leida. aga uus põlvkond, kes on tõenäoliselt rohkem kursis infotehnoloogiaga, paremini kursis e, ka kõigi nende teadmistega, neil tõenäoliselt saab olema lihtsam neid teadmisi rakendada. sellele me peaksime mõtlema. mul on hea meel, et Euroopa Liit soovib olla juhtiv rollis selles valdkonnas. neli miljardit eurot on eraldatud Horisont kakskümmend kakskümmend programmis täppispõllumajandusele. ning me peame endale aru andma sellest, et uus põllumajandus, ühine põllumajanduspoliitika peab sellest lähtuma. ning teie ettepanekutest lähtuvalt, mis on väga huvitavad, äh, hakkame me kindlasti, hakkame me kindlasti liikuma ka teadusliku põllumajanduse poole uutes ühi-, ühise põllumajanduspoliitika ettepanekutes. aitäh! arutelu, mis meil täna pärastlõunal ette nähtud on, on on väga hea sisend meile teaduse innovatsiooni seisukohast ning vastava direktoraadi esindajad, kellega meil tuleks korraldada kohtumine, koordineerivad eh, ju eh, teadus- ja arendus- ja innovatsioonitegevust. nüüd härra Caputo. aitäh! on selge, et tegemist on äh, tulevikku suunatud äh, strateegiliste põllumajandusettevõtjatele mõeldud äh, poliitika ja vahenditega, mis ühtlasi peab tagama ka jätkusuutliku keskkonnakasutuse. meil on, saab olema parem väetiste kasutus, kütuse kasutus, vee kasutus, täppispõllumajandus võimaldab oluliselt parandada ja tõhustada ka võitlust noorte tööpuudusega, sellepärast et äh, see käib läbi digitaliseerimise ning äh, sellega tulevad toime üksnes noored. see on täppispõllumajanduse üks eeliseid ning STOA uuring näitab seda väga kõnekalt. küsimus, mis peaks kerkima meie jaoks ja teie jaoks peaks olema, kuidas meil on võimalik soodustada selle uue põllumajanduse poole liikumist, ilma et me kahjustaksime maapiirkondi ning ilma, et me kahjustaksime väiketootjaid. risk seisneb ju selles, et me veelgi enam marginaliseerime väikesed ja, ja mikrotootjad põllumajanduses teatud alustavad ettevõtjad ei suuda konkurentsiga kaasa minna, konkurentsiga suurte hargmaiste ettevõtjate vastu. nagu kolleegidki, usun ka mina, et uus ühine põllumajanduspoliitika peaks ette nägema konkreetsed meetmed, toetamaks noorte põllumajandustootjate koolitamist, mis võimaldaks lõppkokkuvõttes tagada ka parema digitaliseerimise maapiirkondades, sest telekommunikatsiooni ettevõtted sageli sinna ei investeeri. sest väga vähe on, väga vähe on neid, kes saavad telekommunikatsiooniteenuseid suures mahus kasutada. proua Koibus, aitäh! aitäh uuringut esitlemast! olen mõneti pettunud Eh, selle hinnangu osas, sest kui ma nüüd praegu siin seda jooks-, seda läbi sirvin, siis eh, räägitakse siin ka negatiivsetest mõjudest. et paljud ettevõtjad näiteks ei, ei, ei, ei oota siit midagi väga head, et, et see tegelikult mõjutab negatiivselt eh, meie toodangut, ma ei, ma ei saa aru ka, kuidas noorte tööpuudusega siin võitlema hakatakse. noh, võib-olla läbi teenuste sektori suurenemise nagu uuringu lõpus öeldakse. kui me vaatame, mis toimub praktikas ning kui me mõtleme sellele, kuidas noori maal hoida ja kui me vaatame äh, noori, kes võib-olla sooviksid põllumajandusse tagasi tulla, siis äh, kas äh, nad, siis nad reeglina lähevad biopõllumajandusse, mahepõllumajandusse ja võib-olla tegelevad ka turustamisega et, et noori tehnika abil maal pidada, maal hoida, et see meil õnnestuks, selles ma kahtlen. seda me praegu tegelikult näeme. tegelikult eh, tehnikat meil juba praegu põllumajanduses on, aga see ei hoia noori seal. Te rääkisite sissetulekust, sissetulek on väiksem kui keskmine kas meil õnnestub seda lahendada nii, et me hakkame täppispõllumajandusega rohkem tootma no ma ei, ei usu, et see õnnestub, sest meie turud ei toimi. tegelikult toodame me päris hästi, aga kui hinnad ei ole õiged, siis ei aita ka täppispõllumajandus meil seda lahendada. ning täpselt samuti on asi ka sotsiaalse staatusega. miks peaks see staatus paranema, kui me kasutame rohkem tehnoloogiat? lihtsalt sellepärast peaks see paranema, ma kahtlen selles. sotsiaalne staatus meie põllumaj-, põllumeeste osas Äh, oleks tagatud äh, siis, kui nende töö vastaks ühiskonna ootustele ja siin ei aita meid tehnoloogia suurem rakendamine. Äh, vaid oodatakse pigem, et kasutatakse vähem keemikaale, vähem pestitsiide. kas siis täppispõllumajanduse vormis või siis nagu minu järgmine punkt olekski, parema teadmise läbi, sest me lihtsalt ei tea, mis täpselt, täpselt toimub maapinnas, mullas ja seda ei õpetata meile kuskil, kuidas muldade kvaliteeti parandada. seda ei õpetata piisavalt ja nüüd läbi digitaliseerimise, et, et seda nüüd rohkem õpetama hakatakse, seda ma ei usu. kuidas taimed omavahel, kuidas nende vahe vastastikune mõju on, missugused kultuurid omavahel sobivad, missugused mitte, sellest ei räägita. üks huvitav pilt, mida te näitasite niisugused see, aga vaadake, kuidas äh, vanasti põllumehed äh, tegid, nad äh, läksid põllule ja nad, nad teadsid väga täpselt, missugust kultuuri võis mis põllupiirkonnas kasvatada. mida tuli mingi piirkonnaga teha, vanad põllumehed teadsid oma põldu aga praegu istume traktoris kahe poole meetri kõrgusel ja ei tea, mis maapinnal toimub. nii et äh, parem koolitus selle osas, mis toimub mullas ning äh, omapoolsed vaatlused ja kui siis õnnestub veel andmeid lisada, siis on see väga tore, aga kui me hakkame rääkima ainult andmete kogemuse, kogumisest ja andmete analüüsist, ja selle pinnalt hakkame ütlema, et, et teha tuleb A või B ja jätame kõrvale selle, mida põllumees ise teab või arvaks, siis see meid edasi ei vii, ei keskkonna ega kliima valdkonnas. rolnik nie wie, co jest pod tym komputer... põllumehed teavad tõenäoliselt palju rohkem ja nad teavad, mis pinnasega toimub. igal juhul oskavad nad kõike arvesse võtta, proua Müller, palun. suur tänu, härra professor, et ma ei ole päris nii kriitiline kui eelkõneleja, sellepärast et ma arvan küll, et oma uuringus olete erinevaid ohte ja piire, ohtasid ja piirmäärasid väga hästi hinnanud, et kõigepealt äh, vaatasite, äh, millised on ettevõtte juhtide äh, tunnused ja ma tean, et see on väga suur väljakutse, sellepärast et kakskümmend, ainult üks, kakskümmend üks protsenti ettevõtjatest on nooremad kui nelikümmend ja väga suur osa on vanemad kui nelikümmend, neljakümne viie aastased, nii et me peame arvestama selle tegelikkusega ja me peame ka vaatama, mil määral siis eakam osa põllumajandustootjatest üldse on see võimelised täppispõllumajandusega tegelema ja nüüd, mis puudutab äh, andmete turvalisust, siis see on minu jaoks oluline teema. ja see kindlasti mängib ka siinkohal äh, olulist rolli ja ka kallis tehnoloogia, sellepärast et äh, eriti selline kallis tehnoloogia väikeettevõtjatele on keeruline teema, sellepärast et äh, jah, loomulikult on selliseid, ähm, sellist tehnoloogiat, mida saavad mitu ettevõtet kasutada, aga sellegipoolest kasumit saavad ju tootjad ja samas mingit lisandväärtust ähm, sellest põllumajandustootjatele, eriti väikeettevõtetele, ei teki ja siin osas olen eelkõnelejaga nõus, nii et uued tehnoloogiad on meil olemas, aga kui me vaatame Euroopa struktuure, millised erinevused meil on liikmesriigiti, siis ma arvan, et äh, põllumajandustootjad äh, ei ole kõik äh, valmis veel seda vastu võtma, samuti me teame, et haridustase põllumajandustootjate hulgas liikmesriigiti on väga erinev ja ma arvan, et kõike ei saa planeerida kõige väiksemate detailina, näiteks vaatame kas või seda neid ilmamuutusi, mis viimastel perioodidel oleme kogenud meie piirkondades, seda, sellega lihtsalt ei saa ette arvestada. oluline on see, et ähm, põllumajandustootjate ähm, hariduses ka ähm, rohkem tähelepanu pöörataks sellele, et mida me soovime saavutada ÜPP-ga, mida me soovime edendada, mida me soovime äh, parandada ka väikeettevõtete jaoks ja põllumajandust ähm, tänapäeval ju tegelikult äh, hinnatakse väga erinevalt, sellepärast et ähm, tarbijatel on oma nõuded äh, põllumajandustootjatele ja seda ka mõjutavad omalt poolt ähm, meedia, reklaam ja nii edasi. ja me peame vaatama, kuidas me saavutame selle, et täppismajandust Ähm, tehnoloogiaga, suuremate masinatega, suuremate, paremate, tõhusamate traktoritega ka tarbijatele lähemale viia, et kuidas selgeks teha, et see on ka meie kliimamuutuste jaoks positiivne, nii et äh, see see on oluline teema ja kui ma mõtlen siin aruteludele Saksamaal, siis ähm, ma kardan, et meil ei õnnestu täppismajandusele anda sellist rolli, mida ta teenib, sellepärast et ähm, siin tuleb arvestada ka ressurssidega, mida praegu juba ära kasutatakse. suur tänu mul on väga hea meel selle üle, et kõik äh, tunnevad sellist huvi äh, väiketootjate vastu, aga siin peaks ka arvesse võtma arutelu, mis meil toimus seoses eelarvega põllumajandusvaldkonnas. ja me ei suutnud vastu võtta toetusi väiketootjatele, isegi mitte meie oma komisjonis. ja nüüd saab sõna proua Mäkines. suur tänu, esimees, ja suur tänu ka selle ettekande eest kõigepealt äh, see, mis puudutab äh, väikepõllumajandustootjaid, äh, see väär arusaam, et nad ei ole intensiivtootjad, see võib olla väär, sest paljudel on ka see variant kaasatud. me peame arvesse võtma, mida tähendab väike või suur põllumajandustootja minu arvates äh, teie sissejuhatus demograafiliste näitajate kohta oli väga huvitav, väga tihti räägime me siin tulevikust, aga see äh, aruanne tõesti käsitleb tulevikuperspektiivi ja peaksime seda arvesse võtma. sest see leiab aset vaatamata sellele, mida meie arvame, see on juba üksiktootjate tasandil aset leidmas. mina tahaksin kuulda äh, miks, nagu te ütlete, miks mõned kohanevad, miks teised mitte? teine küsimus, te ütlete, et on vaja uusi oskusi. kas liikmesriikides on piisav teadlikkus äh, väljaõppe osas, et äh, õppekavasid on vaja muuta selleks, et neid uusi arenguid arvesse võtta, mis, nagu ma ütlesin, on vältimatud, vaatamata sellest, mida meie arvame nüüd üks teie väga huvitavaid ettekande slaide puudutas seda, et mõned tootjad kaotlevad raha. ja meil on ÜPP-s ka teatud rohestamismeetmeid ja mulle tundub väga hea oleks arvesse võtta seda valdkonda eh, võrreldes sellega, mis teie kaardil olid punast värvi ja ÜPP tulevikku vaadates peaksime me kasutama neid võimalusi, mis teil siin on ära toodud, ka oskuste osas. nüüd äh, samuti, mis puudutab seda masinaparki, siis küsimus ei ole selles, et on vaja rohkem, vaid on vaja neid kohandada ja need peavad olema erinevad võrreldes varasema masinapargiga ja võib-olla ka äh, täpsemad äh, Äh, selles osas, mis puudutab siis äh, täppispõllumajandust, lisaks see, kuidas taimekaitsetööstus reageerib sellele, sest mingil määral kasutatakse vähem, vähemalt nii tundub, et on vaja vähem kui paremini suunata need vahendid. kas see mõjutab siis seda valdkonda, need, kes toodavad neid vahendeid? ning võib-olla ka lõppmärkuseks sooviksin teada, mida te arvate, mida meie komisjon äh, selle teabega saaks peale hakata, kui STOA väga põhjalikku uurimust läbi viib, nii nagu see, siis äh, minu arvates peaks minema rakendamisele, mitte lihtsalt riiulisse ja võib-olla võiksite meile nõu anda, kuidas praktiliselt äh, neid asju ka põllumajandustootjate tasandil rakendada, aitäh! suur tänu! härra Lekov, palun. aitäh, esimees. professor, mina olen STOA liige ja mind huvitab uute tehnoloogiate kasutuselevõtt. tahaksin teile esitada konkreetse küsimuse, mis puudutab täppispõllumajandust eriti just seda, kuidas saaks pestitsiide asendada sellega, mida me teame, mis on äh, meie biopestitsiidid, ehk siis need, mis ei kahjusta põhjavett või pinnast. samuti huvitab mind ka see, kuidas pinnase erosiooni vastu võidelda ühest küljest kasutatakse tehnoloogiat selleks, et paremisi tulemusi saavutada ja teiseks selleks, et äh, kaitsta keskkonda ja ka äh, pinnase erosiooni vastu võitlemiseks, äh, mida te sellest kõigest arvate? härra Oisling, palun. ja härra professor ich..., härra professor, ma imetlen seda, kui palju te tehnikasse usute, te arvate, et ainult mõningate tehnoloogiliste meetmetega saame tulevikuprobleemi lahendada, et, et ma ei usu, et Euroopa põllumajandustootjatel on probleem, et nad ei tooda, vastupidi, meil on vastupidine probleem, liiga palju toodetakse. et kui ma vaatan näiteks kasvu piimasektoris, siis ma ei tea, kuhu me veel soovime kasvada toodanguga, et kuhu see piim ähm, ära kasutada. ja ma ei usu ka seda teesi, et, et, et selle tehnika tulemiseks on see, et tulevikuks, tulevikus siis vähem kasutatakse Äh, väetisi ja, ja kemikaale, sellepärast et kui põllumajandustootja kallist tehnikat ostab, siis ta ju äh, kas-, kasutab seda rohkem, mitte vastupidi. ja see tähendab, et rohkem tehnikat kasutab ka rohkem selle kasutamist ja ja ma ei usu, et ka intensiivpõllumajanduses hakatakse vähem tehnikat kasutama sellepärast, et kui tehnika on juba olemas, siis seda ka kasutatakse, sellepärast et ähm, säästlikumad autod ei vii selleni, et ähm, vähem kütust kasutatakse, vastupidi, siis lihtsalt kasutatakse autosid rohkem, sellepärast et nad kasutavad vähem äh, kütut, kütust. Te ei toonud ära mitte ühtegi ohtu, justkui oleks mitte ühtegi ohtu olemas. ja siin ka küsiti juba, et äh, kuidas seda rahastada ja, ja see vastus on teie uuringu lõpus ära toodud, et uus ÜPP peaks äh, seda rahastama hea küll, me võime loomulikult äh, rahastada seda, aga kes sellest kasu saab? kes, kes saab kasu sellest äh, äh, rahastamisest, eelkõige just selle tehnoloogia tootja, mitte, mitte põllumajandustootja. ja võib-olla tuleb isegi uus tööstus välja arendada, nii et põllumajandustootjatele siit väga palju raha ei jõua, sellepärast et eelkõige tehnoloogia tootjatele see raha anda ja kuuekümnendatel, seitsmendatel aastatel juba räägiti tehnoloogia revolutsioonist, ausalt öeldes mina seda väga ei uskunud. ja tulemusi me näeme. nii et ma ei tea, kas tõesti suurem osa põllumajandustootjatest selle, sellest kasu saavad ja üks küsimus, millele vastust ei antud, on see, et kelle omad need andmed on see on üks küsimus, mis aina rohkem päevakajaliseks muutub. ühest uuringust me ka kuulsime, et et andmetega on probleeme. et meil on ka väga palju eh, firmasid, kes andmetega tegelevad, aga samas väga vähesed nendest ettevõtetest kuuluvad eh, Euroopa ettevõtjatele, nii et kellele need andmed siis kuuluvad, mida põllumajandustootja sisestab, et kas siis äh, keemiaettevõttele näiteks või? nii et äh, andmete omaniku küsimus on väga aktuaalne, aga seda te ei maininud. ja ma arvan, et tõsiseltvõetava arutelu juurde käib ka see küsimus nii et ma ei ole sugugi mitte tehnikavaenulik, sugugi mitte, seda tuleb kasutada seal, kus vaja. aga ma ei leia küll, et see on kõikidele probleemidele lahenduseks, nii nagu teie seda selgitasite. et see võib küll olla osa lahendusest, aga mitte, aga mitte kogu lahendus. nii et me peaksime ikkagi ettevaatlikumalt rahastama seda tulemusest ÜPP-st. Panie pośle, ale czy nie jest słuszne kui ma tohiksin sellest jätkata, kui meil on tehnoloogilised äh, laialdased arengud ja seda ka laialdaselt kasutatakse, siis muutub tehnoloogia odavamaks, ehk siis ajaga tähendab see, et äh, kõik muutub kiiremaks ja ja ka investeeringutelt tuleb raha tagasi ja on võimalik rahastamist leida, nii see toimib ja me peaksime seda arvesse võtma suur tänu, ütleb härra ähm, Dorfmann. nüüd, kui ma kuulsin ära ka härra Haslingu sõnavõttu, siis oleks, jääb tunne, et äh, justkui me arutame seda, et kas see tehnoloogia jõuab meieni või mitte, see ei ole sugugi mitte ähm, küsimus seal, sellepärast et see tehnoloogia kindlasti tuleb äh, turule. see meenutab ähm, mulle natukene viimase Saksa äh, keisri tsitaati, umbes sada aastat tagasi ta ütles, et et, et autod on lihtsalt ajutine nähtus ja, ja hobused ikkagi jäävad kasutusse, nagu me oleme näinud, see ei ole päris õige väide olnud. ja digitaliseerimine, masinaehitus ja ka põllumajandusmasinate eh, ehitus kindlasti mingi ajutine nähtus ei ole, see jääb kehtima ja seda seda jääb, jäädakse kasutama ka põllumajandussektoris, ükskõik, kas meile see meeldib või mitte, see ei käi siin üldse, seda me üldse ei arutagi. oluline on ikka see, kuidas see mõjutab põllumajandust ja põllumajanduse esinevaid sektoreid ja see on küll oluline arutelu. siin räägiti ka äh, väikeettevõtjatest ja väikeettevõtjatest ka äh, ähm, keerulistes äh, piirkondades äh, Äh, vähem arenenud piirkondades, aga samas me ei, ei saa ju siin piirduda ainult äh, masinapargiga, vaid äh, ka tehnoloogiat kasutatakse masinatel, mida siis kohandatakse vastavalt selle konkreetse piirkonna probleemidele. ja me peaksime kaaluma ka seda, kas äh, äh, koostöö mehhaniseerimise mm, valdkonnas ähm, viib samade tulemusteni, nagu näiteks ähm, Saksamaal ja Austrias on saavutatud. nimelt ma ei ole nõus oma eelkõnelejaga selles osas, et, et selline mehhaniseerimise tase ei peaks olema noortele kuidagi atraktiivne, et, et võib-olla jah, on neid noori, kes on rohkem huvitatud digiteerimisest ja mitte niivõrd mehhaniseerimisest. ja aga samas suurem osa noortest põllumajandustootjatest, kellega mina olen rääkinud, nemad on ikkagi väga huvitatud äh, Äh, uutest tõhusatest masinatest. Äh, nimelt äh, mina ei ole küll näinud, et et noored ei oleks huvitatud masinatest, uutest masinatest, nii et ja kindlasti nad oskavad kasutada ka digiteerimist ja sellisel juhul on ükskõik, kas tegu on siis digitaalse masinaga või, või mehhaniseerimisega ma ei piira teie kõneaega, aga palun äh, reguleerige ennast, et kõik saaksid sõna võtta, kes soovivad. härra Nikolson, palun. suur tänu, esimees. ei ole mingit kahtlust, et tehnoloogia ja teadus äh, täidavad olulist äh, rolli põllumajanduse tulevikus. viimastel aastakümnetel on see juba nii läinud mõned raskused, mida mina tänapäeval näen, kui rääkida perefarmidest, on, et nende tehnoloogiate ja teaduse hind, kui vaadata traktori hinda kolmekümne, neljakümne aastase tagusega ajaga, siis üks inimene ütles mulle, et kui ta ostis traktori esimest korda, siis ütles, et äh, suutis ta sellega hakkama saada, täna ta enam seda soetada ei suudaks ja olukord on keeruline, aga ei ole mõtet äh, minevikku takerduda ja mõelda, et oli, tegemist oli toreda ajaga. me peame uue tehnoloogia kasutusele võtma ja nii nagu öeldud, siis äh, on juba tulemas ja suureneb äh, edaspidigi viiekümne viie, kuuekümne aastane ei hakka investeerima uude tehnoloogiasse. kolmekümne viie aastane, kes oma elu soovib põllumajandussektoris veeta, jah, teeb seda, aga me peaksime vaatama seda, kuidas me kasutame Euroopa rahastamist selleks, et julgustada põllumehi tehnoloogia osakaalu suurendama Horisont kaks tuhat kakskümmend ja teised variandid, et nad saaksid edasi liikuda see on minu teadmistest kaug- ja kogemustest kaugemale ulatuv. me elame ajal, kus noored, noori on väga raske veenda. isegi kui nad on sündinud ja üles kasvanud äh, talus, sest kui tahad saada põllumeheks, siis on tegemist aastaringse tööga jõulupäeva, jõuludel ja igal ajal ei ole mingisugust viiepäevast töönädalat ega ei saa ka seal öelda, et pühapäeval ta süüa ei saa. noored näevad, kuidas nende sõbrad reede pärastlõunal ähm, vaba aega hakkavad veetma ja esmaspäeval taas töönädalat alustavad, siis on see väga raske olukord ja neid on keeruline motiveerida tööle äh, taludes tegemist on ühe tõsise probleemiga Ühendkuningriigis, nagu me näeme ka peaminister May sõnadest, et et äh, me ei suuda kõike seda tööd ära teha ja meil on vaja uued tehnoloogiad rakendada selleks, et neid töökeesi asendada, mis puudu on. tegemist ei ole kerge lahendusega, te olete teinud häid ettepanekuid. peaksin nüüd esitama ka küsimuse leheküljel kakskümmend seitse olete öelnud, et on oht, et Euroopa põllumajandus hakkab sõltuma mitte Euroopa tootmisest tehnoloogia ja masinapargi osas. miks on see nii, miks ettevõtted ei saa kasutada, nagu ma juba ütlesin, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist, et kasutada Euroopa arenenud tehnoloogiat? proua Senra suur tänu, mulle meeldiks kõigepealt äh, äh, teha üks ettepanek. komisjon peaks äh, vaatama, et keegi neutraalne käsitleks olukorda, kui palju hindaks, kui palju aega pühendume me me nende inimeste elu analüüsiks, kes elavad nende mm, põllumeeste mm, najal, pankurid ja nii edasi. teiseks äh, tahaksime külaliselt küsida, kui palju investeeringuid on vaja selleks, et äh, põllumajandustootja, äh, kui palju investeeringuid oleks vaja ja millist mõju see omaks äh, seoses nende võlakoormaga ja millise hinda oleks vaja selleks, et selliseid investeeringuid säilitada, kui me räägime suurematest investeeringutest jah, aga põhiküsimus, eh, mida käsitlema peab, puudutab nende toodete hinda ja keegi sellest seni ei räägi. lisaks sellele, kas te olete mingisuguseid mõjuhinnanguid läbi viinud äh, seda tüüpi põllumajanduse osas, mis mõju see omab äh, maa omandile ja nii edasi? aitäh, siin oli päris palju küsimusi. ja ma loodan, et meie külalisel on ka võimalus kõigile neile vastata. kes nüüd järgmiseks sõna saab, küsib esimees. proua McIntyre. aitäh kõigepealt ma vabandan, et ma ei saanud siin olla ettekande ajal, tegemist on mulle väga südamelähedase teemaga. STOA panelistina olen ma vähemalt olnud asjaga seotud ja olen kursis äh, täpis põllumajanduse aruandega. ja ma tahtsin siin viibida selleks, et avaldada oma täielikku toetust ja lisada sellele, mida teised on öelnud, kui oluline on täppispõllumajandus ja nende tehnoloogiate kasutuselevõtt kogu Euroopa Liidus. mul oli hea võimalus siin komisjonis olla raportöör eh, tehnoloogiliste lahenduste eh, osas kes-, Euroopa Liidu kestliku põllumajanduse nimel. ja kestlikkus on väga oluline sõna siin, väga palju tehnoloogiat eh, saab meid sellel teel abistada minu piirkonnas on ülikool Harper Adams ülikool ja mõned teist on eh, koos minuga seda asutust ka külastanud ja seal tehakse selles valdkonnas väga palju tööd. ma tahtsin teile rääkida mõningatest eh, teemadest, mida seal juba arutatakse. kaks tuhat üksteist aastal juba kuid see on kasutuse pikaajalise äh, põllumajandussüsteemi lähenemise, kus võetakse arvesse äh, neid lähenemisi, et tehnoloogia võiks asendada kaheksakümmend kuus protsenti äh, haritavast põllust ja erinevad äh, kahjud, mis sellega kaasnevad, seega kontrollitud lähenemine aitaks seda olukorda olulisel määral mõjutada ja nüüd vaadatakse ka teisi aspekte, on tehnoloogia, mida on võimalik kasutada olemasoleva tehnoloogia osas ja väga palju on võimalik kasu saada ka välja töötades, mis puudutab destruktiivset tehnoloogiat ja see on midagi, millele me peaksime keskenduma. näiteks umbrohutõrje, laserite kasutamine selleks, kemikaalide rohkem kasutamine äh, võib leida asendust äh, laseritega ja ka mahepõllumajandustootjad äh, võiksid sellest kasu lõigata. robotite kasutamine Äh, koristusel teise põlvkonna droonid, mis lihtsalt ei pildista, vaid tööd äh, teevad. ehk siis siin on väga palju edusamme, mida on võimalik teha. ja tingimata ei ole tegemist ähm, suurte seadmetega, mis on väga kulukad, vaid tehnoloogia arendamine võib nõuda palju raha, aga ma arvan, et see lõppkulu ei pea tingimata olema tohutu suur ja see, millele me peame keskenduma, ma olen täiesti nõus sellega, mida kolleeg Nikolson ütles. Euroopa Liidu äh, teadusrahastuse kasutamine selleks, et keskenduda äh, rakendusteadusele, mitte lihtsalt äh, filosoofiale, vaid tõesti nende ideede rakendamine praktiliste lahendustega mida põllumajandustootjad päriselus saaksid kasutada ja ma arvan, et see tõesti tooks tõsist kasu. me peame oma talumehed kaasama rakendusteadusse, aitäh. ma ei tea, kas oli hea otsus kõneaega mitte piirata, aga igal juhul järgmine kõneleja, palun članica STOA panela äh, sa-. härra Petir, proua Petir, STOA panelistina tahaksin ma tervitada seda uurimust, mida meile täna on tutvustatud. kõik need andmed, mis on väga väärtuslikud, võivad leida kasutust otsuse tegemisel. ja see on selle põhieesmärk lisaks äh, näidetele, mida on juba toodud, tahaksin teada, kas teil on ka teatud äh, arvestused selle kohta, kui palju keskmine mm, põllumajandusüksus peaks investeerima selleks, et oleks olemas kogu vajalik äh, tehnoloogia, et olla valmis seda tüüpi põllumajanduseks Te tuletasite meile meelde, milline on rahvastiku struktuur ja see toob endaga kaasa väljaõppe küsimuse. kuidas ähm, informeerida tootjaid nendest uutest äh, komplekssetest äh, tehnoloogiatest, eriti mis puudutab vanemaid äh, põllumehi. lisaks sooviksime ka täpsustust olen kuulnud, et uurim-, nägin, et uurimuses äh, oli see teema käsitletud, äh, milline oleks täppispõllumajanduse mõiste droonide, robotite, satelliitide kasutamine või äh, puudutab see midagi muud? nagu mõned ütlevad, kas see tähendab ka Äh, GMO-sid ja äh, geeni järjestust ja GMO-de kasutamist ma ei saa toetada, ma usun, et Euroopa ei vaja GMO-sid. meil on vajalikud teadmised ja vahendid selleks, et tootmist suurendada ja olla vastavuses äh, ja, ja jätkusuutliku arenguga härra Jaar, viimane sõnavõtja ja te saate ainult ühe minuti, sest tulite nii hilja kohale. aitäh, ma teen äh, lühidalt. minu kolleegid on juba kursis minu äh, teesidega põllumajandussektoris ja tulevaste arengutega. ja siin juba öeldi, et ei sõltu sellest, kas me soovime seda või mitte, vaid oluline on see, kuidas me poliitikat kujundame. ja võib ju öelda, et kogu see tehniline teaduslik äh, areng võib ju minna omasoodu, põllumajandustootjal läheb ikka kehvasti. ja, ja see, et äh, jah, ähm, tõesti, äh, noor põllumajandusettevõtjad võivad tõesti öelda, et jaa, et piimakarja pidamine on väga keeruline, ühel on halb töö, teisel on halb töö ja nii edasi, et aga, aga minu meelest see probleem keskendub andmekaitsele sest ähm, see on kummaline. et ähm, ma loodan, et ka teised kolleegid aitavad seda probleemi lahendada, sellepärast et äh, sellepärast, et näiteks kui meil on külmkapp, mis edastab andmeid, siis mingil hetkel külmkapp äkki võib-olla ei anna meile enam toitu, sellepärast et ütleb, et te juba kaalute liiga palju ja tõesti, andmekaitse on väga suur probleem ja seda juba praegu põllumajandustootjad ütlevad ja vahetevahel on tegelikult isegi andmete väärtus suurem kui masinate väärtus. nii et see on selline poliitiline, ähm, poliitiline probleem ja peame vaatama täpsemalt poliitika raames ka äh, andmekaitset. ja edasi, kui me tõesti läheme nüüd äh, täppismajanduse juurde ja hakkame nüüd detailselt asju uurima, nii et kui ja kui andmetel on tõesti selline väärtus ja vahel ka tööstus seda teeb, et, et, et vahetevahel et et meil on vaja selliseid tohutult suuri põldusid nende tohutult suurte masinate jaoks, aga sellisel juhul peaks see olema ka vastuvõetav meie ühiskonnale. et ka see on tegelikult poliitika kujundamise küsimus ja see tähendab, et te ikkagi tehnoloogilisest arengust peaksid kõik kasu saama, nii et kas teil on ka selle kohta mingisuguseid soovitusi investeeringute rahastamise kohta ja nii edasi? suur tänu, härra Jaar tänuväärselt viitas ka nutikatele külmkappidele. ma ei tea, kas mõtlesite, pidasite siin mind silmas täpselt, aga professor, palun, teil on nüüd võimalus vastata I would like to thank everybody. ma sooviksin äh, tänada kõiki esitatud küsimuste ja märkuste eest, äh, ma arvan, et äh, siin on tegu tõesti suure väljakutsega ja paljud küsimused vajaksid tegelikult põhjalikumat vastust, põhjalikumat uuringut. nüüd, mis puudutab väiketootjaid, siis jah, järgmisel korral, ütleb härra esimees nii et äh, väiketootjad on tõesti ähm, äh, väga suureks mureks, aga ma võin äh, teha ka teise ettepaneku, et äh, lihtsalt äh, paneme käed rüppe, ei tee midagi. milline oleks siis põllumajandus viieteist, kahekümne minut-, äh, aasta pärast, kui me mitte midagi ei tee? et ähm, kas sellisel juhul ähm, ettevõtted säilivad või mitte, ma ei tea, aga igal juhul noorettevõtjad Mm, kellega ma olen kohtunud nii oma sõprade seas kui ka erinevates riikides, siis nemad on olnud, äh, olnud väga entusiastlikud selles osas, et nad saavad töötada põllumajandusettevõttes, äh, kus saab kasutada ka uut tehnoloogiat. ja uus tehnoloogia, see ei tähenda ainult suuri masinaid. tehnoloogia on tegelikult selline väga lai mõiste ja me peaksime sellega arvestama. näiteks, kui teil on põllumajandustootja, kellel on nutitelefon, mis on parem kui minu oma ja, äh, ja ta teeb pilte, kui ta oma põldudel ähm, jalutab ja, ja need pildid lähevad pilvesse ning ta saab siis vastuse, et näed, siin, siin alal on sul taud ja siin, äh, siin piirkonnas ei ole taudi või et siin on liiga vähe lämmastikku ja siin on liiga palju lämmastikku et, et nii, et see põld ei pea isegi olema väga suur, ta võib ikkagi seda rakendust kohaldada ja samas saab äh, olulised vastused. ja, ja äh, ma ei usu, et ainult ähm, palja silmaga vaadates ähm, sellise analüüsi ähm, teha saab, igal juhul kui mina töötasin oma isa põldudel, siis mina palja silmaga seda ei näinud, aga vahetevahel ma tegin seal vigu, pean seda tunnistama ja seetõttu ma pidin minema ülikooli ja tegin oma isa põldudel vigu. nii et äh, kui me ütleme, et ähm, tootke rohkem, kasutage vähem, siis äh, see on võib-olla natukene äh, kiire tõlgendus, ähm, kui me ütleme, et, et, et me peaksime olema turule rohkem orienteeritud, meil on vaja rohkem turuinfot, et ähm, meil on vaja siis vähem pingutusi teha või et ja samaaegselt me saame parema sissetuleku et turuinfo ja turule juurdepääs on tulevikus väga olulised. Need on väga olulised ähm, aspektid. et kes on sellega seotud ja ausalt öelda kõik on me sellega seotud, sellepärast et turule juurdepääsu me soovime anda ainult nendele põllumajandustootjatele, keda me ka usaldame. Ähm, nii see käib, me oleme näinud kriise Euroopas, me oleme kogenud kriise ähm, nii supermarketites, jaemüüjate juures, ähm, aga see kehtib tegelikult kogu ahela kohtu, sellepärast et oluline on see, et ükskõik, mida me ostame, toodame, see peab ikkagi vastama ähm, ohutusnõuetele ja peab olema kvaliteetne. ja on sisse viidud ÜPP raames erinevad skeemid ja nüüd äh, põllumajandustootjad ütlevad, et jah, et nendele nõuetele vastata, siis see läheb meile kalliks maksma. et kas te maksaksite meile rohkem? ma arvan, et esialgu jaemüüjad on valmis rohkem maksma, aga see ei kesta väga kaua, sellepärast et oluline on ikkagi see, et põllumajandustootja saab juurdepääsu turule. see on lihtsalt äh, elu ja mm, tehnoloogia ähm, ähm, dokumenteerimine, et äh, kui QR-kood ähm, sisse lugeda, siis te saate väga palju infot juba ja näiteks äh, me kasutame selliseid koodilugejaid ka kaupluses, mina selles väga hea ei ole, aga samas keegi peab ju neid andmeid ka, seda infot äh, looma ja koostama ja ja see on kindlasti info, mida me soovime saada, sellepärast et me küsime ju ka põllumajandustootjatelt, et mida te teete. ja me ootame ka erinevaid vastuseid, sellepärast et loomulikult heidetakse, et rohkem tuntakse muret pinnase kvaliteedi pärast ja tunnuste pärast ja samas soovitakse ka teavitada põllumajandustootjaid see on küll praegu veel uuringute faasis, aga samas soovitakse teavitada põllumajandustootjaid äh, ka bioloogilisest äh, poolest pinnase hoolduse puhul, see on oluline ka erosiooni vastu võitlemisel. nii et äh, see tehnoloogia on kättesaadav ka ähm, teistele põllumajandustootjatele ja näiteks, mis puudutab kultuuride vaheldumist, siis see on ka oluline pinnase kvaliteedi ja mikrobioloogia jaoks, see on loomulikult äärmiselt oluline ka taimekaitse edendamiseks. ma olen mitu küsimust äh, siin ühendanud nüüd, andmete kaitse ja andmete mm, omanikud, see on oluline küsimus äh, ja seda, selle küsimuse on esitanud nii minu ülikooli kolleegid kui ka äh, teie olete esitanud ja tõstatanud neid küsimusi. paar näidet selle kohta mõningatest ähm, spin-off idest. nii et äh, kui ülikoolid kasutavad andmeid ja tuleb välja, et põllumajandustootja ei soovi oma andmeid äh, edastada, siis äh, ta tegelikult ei saa ka kasu sellest rakendusest, sellepärast et kui te lihtsalt andmeid kuskil lugu taga hoiate, siis see teid nutikamaks ei tee ja mingit kasu sellest ei saa nii et äh, arvatavasti kõige rohkem äh, saab kasu ikkagi sellest, kui andmeid saab ka kasutada. kui andmetele juurdepääs on olemas, kas see siis tähendab seda, et, äh, et see, kes et teenust pakub, et tema saab siis sajaprotsendiliselt kasumit, ei, see kasum jõuab ka põllumajandustootjani. nii et siin tuleb vaadata, kuidas ähm, tagada see, et konfidentsiaalsust ei rikuta, nii et see on loomulikult veel teine ähm, küsimus, me oleme teadlikud sellest probleemist aga see on äh, seotud ka meie kogu ühiskonna digiteerimisega. näiteks päikese, päikesepaneele äh, installeerinud äh, ettevõte teab ähm, kõike päikesepaneelidest ja kui palju see toodab ja nii edasi. et kas ma soovin neid andmeid jagada ka teiste nüüd ähm, et see sõltub ikkagi sellest, mida ma soovin saavutada nende päikesepaneelidega. ja tehnoloogiline, tehnoloogilised küsimused on ja tehnoloogia teenuste osutamine on seotud ka telekomi teenustega. ja kui meie õppekavad hakkavad äh, ette nägema ka äh, ähm, täppispõllumajandust, äh, siis kindlasti nad hakatakse õpetama seda, kuidas kasutada erinevaid veebilehti, kuidas saada infot erinevate genotüüpide kohta, selleks et kasutada just kõige õigemat kultuuri ja kui me räägime genotüübist, siis täppispõllumajandus soovibki just ühendada mm, genotüübi tehnoloogia kõige sobivamad ähm, kultuurid, nii et see ei puuduta me sugugi mitte GMO-d, aga kui näiteks te tegelete ähm, maisiga, siis ähm, see, siis see analüüsib maisikasvatust, kui on nisu, siis nisukasvatust ja nii edasi. ja sellisel juhul on äh, ka palju lihtsam kultuure kasvatada erineva tun-, erineva eripäraga põldudel ja oluline on see, et põllumajandustootja saaks siis kasutada neid erinevaid, seda erinevat infot ähm, pinnase kvaliteedi kohta ja teab täpselt, ähm, mida erinevatel territooriumitel kasvatada ja kasutada. ja näiteks ähm, meie kolleegid on juba kasutanud neid andmeid selleks, et ähm, paremini kasutada ka äh, vett. nüüd, äh, mis puudutab koostööd, mina leian, võib-olla ma eksin, et äh, eks me tuleme siis ähm, kümne, kahekümne aasta pärast tagasi vaatama, mis vahepeal toimunud on, aga mis puudutab ähm, põllumajandustootjate ühendusi, siis siin on oluline ikkagi spetsialiseerumine ja, ja see on ka väikeettevõtjate oluline. et võib-olla nad jäävadki väikeettevõtjaks, aga oluline on ikkagi spetsialiseerumine, sellepärast et miks peab ettevõtja teadma kõike, mis toimub tema ähm, ettevõttes. et kooperatiivid võivad äh, siinkohal äh, abiks olla, nad saavad jagada nii äh, oskusteadmisi kui ka tehnoloogiat äh, et see puudutab loomulikult ka uuendusi, uuendusi ka meie haridussüsteemis. ja siin räägiti ka investeerimisvajadustest, kui üks ettevõte alustab täppismaa, põllumajanduse kasutamisega, et et see investeeringu vajadus võib olla vägagi minimaalne näiteks ähm, kui ta analüüsib ähm, oma ähm, kasvatatavaid kultuure, siis äh, ta võib nende andmete alusel olukorda analüüsida. või siis ta näeb, mil määral mingit kultuuri kasvatada, nii et tänu sellele tehnoloogiale, nii et see investeering ei pea sugugi olema väga suuremahuline. jah, härra esimees, ma saan aru, et me võime loomulikult siin põllumajandusest väga pikalt rääkida, aga ma loodan, et ma suuremale osale küsimustest vastasin ja kui teil on rohkem küsimusi ähm, ähm, STUA kohta, siis ähm, hea meelega vastan neile. nii et nende arutelude, aruteludes äh, jah, loomulikult äh, me ei saa võib-olla arvestada kõikide aspektidega, kuna me võib-olla ei ole neid näinud, oleme jätnud kahe silmale vahele, aga me üritame siiski arvestada kõigega. härra esimees. härra De Castro härra Kastrile meeldivad sellised akadeemilised arutelud, ähm, kus ei ole ka ajalisi piiranguid, aga mulle tundub, et praegu me saime selle aruteluga enam-vähem aja piires hakkama. nii et järeldus sellest arutelust, muudatused äh, ja muutused leiavad aset, arenevad edasi ja tegeleme sellega tulevikus ja kindlasti tuleb sellega arvestada ka ÜPP raames, nii et suur tänu härra professorile suur tänu selle ettekande eest, kuulasime ära teie mõtted ja mm, arvan, et neid mm, ideid mm, saame ära kasutada ka tulevikus, kus me hakkame tegelema siis ka ÜPP-ga peale aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu kõikide nende ideede esitluse eest ja nüüd läheme siis edasi meie päevakorraga ja jõuame eeskirjade üldpõhimõtete juurde, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrollimehhanismi, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. ja meilt paluti arvamust, arvamust äh, soovis meilt äh, Jüri äh, komisjon, see puudutab siis komitee menetlust, ja härra Saier on Jüri komisjonis raportööriks ja meil on arvamuse koostajaks härra Rope ja härra Rope, annage sõna teile, annan sõna teile sissejuhatuseks suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. ma sooviksin teile tutvustada meie komisjoni arvamuse projekti seoses komitee menetlusega. nii et vastutavaks komisjoniks on siin Jüri, aga meie oleme ka koostanud oma arvamuse ja ja teinud omapoolsed ettepanekud, kuidas komitee menetlust parandada nii ÜPP jaoks kui ka siis, kuidas kogu seda protsessi eh, parandada. komitee menetlus võimaldab riiklikel ekspertidel eh, arutada erinevaid eh, legislatiivküsimusi ja ekspertikomisjonist, äh, millesse kuuluvad liikmesriikide ministeeriumi eksperdid ja mida juhatab Euroopa Komisjoni vastav osakond, võtavad vastu teiseseid õigusakte, eeskätt siis rakendusakte ja delegeeritud õigusakte. ja nad äh, tege-, on silmitsi erinevate probleemidega, sellepärast et äh, tihtipeale liikmesriikide eksperdid ei soovi oma ähm, arvamust esitada ja ja eriti just delegeeritud õigusaktide puhul eh, parlament saab need ainult kas heaks kiita või tagasi lükata, kuid me ei saa neid muuta. ja seetõttu mina leian, et me peaksime eh, suurendama demokraatliku õiguspärasust komitee menetluses ja suurendama ka eh, läbipaistvust kõigis komitee menetluse etappides, muutes selle usaldusväärsemaks. ja me soovime ka tagada selle, et eh, olulisi otsuseid ei otsusta, ei langeta ainult väike arv liikmesriike, mis juhtuks, kui erapooletud ei võeta arvesse, nagu on praegu välja pakutud komisjoni ettepanekus ja ma teen ettepaneku siis järgmiste ettepanekutega. kõigepealt võtta arvesse ettevaatuspõhimõtet, et kuidas suurendada läbi, läbipaistvust menetluses ja kuidas tagada ka mandaatide tõhus kontroll, mis on komisjonile antud. ma olen veendunud et me oleme ettevaatuspõhimõtet väga laialdaselt kohaldanud, see tähendab siis seda, et luba materjale, mingeid materjale kasutada, see luba tuleks anda ainult kvalifitseeritud häälteenamusega komitee menetluse käigus. ja see on eriti oluline sellisel juhul, kui tegu on inimtervise kaitsega, ähm, loomade, taimede tervise või ohutuse keskkonnakaitsega oluline on ka komitee menetluse läbipaistvuse suurendamine ja seetõttu ma teen ettepaneku, et hääletustulemused äh, avaldatakse ja tuuakse välja ka erinevate seisukohtade põhjendused. ja samuti tuuakse välja, äh, milline on olnud äh, komitee koosseis, osalemine kohtumistel ja samuti, millised äh, ametid, ministeeriumid on osalenud kohtumistel. samuti me peaksime ära tooma selle, et äh, milline roll on apellatsioonikomiteel. sellepärast, et äh, hääletustulemused on tavaliselt samad, mis komiteel ja seetõttu ma leian, et me peaksime apellatsioonikomitee kui institutsiooni üldse välja jätma. ja väga oluline on ka parlamendile ja nõukogule jätta võimalus läbi vaadata õigusakte igal hetkel. nii et näiteks see on siis ähm, kokkuvõte meiepoolsetest äh, muudatustest, nii et ma ootan nüüd teiepoolseid ettepanekuid, äh, märkusi ja ootan huviga teiega koostööd. suur tänu. tegu oli väga konkreetsete ettepanekutega. ja kuulame nüüd meie liikmete arvamusi ja nüüd kõigepealt proua Kõlnik, suur tänu ma nõustun ähm, raportööri ettepanekutega ja eesmärkidega tema arvamuses, äh, et õige on see, et liikmesriigid tuleb võtta mm, vastutusele, eriti kui nad äh, siis äh, selles alalises komitees ähm, otsuseid langetavad. oluline on ka läbipaistvuse suurendamine. ja ma arvan, aga ma arvan, et läbipaistvuse osas raport läheb liiga kaugele, et, et see, et ähm, hääletustulemused oleksid täies mahus avaldatud, sellega ma olen nõus, aga tema äh, nõue, aga ja ma parafraseerin, et äh, oleks ära toodud ka hääletuspõhjendused, äh, siis see on minu meelest liialdus ja ma arvan, et me näeme lihtsalt selliseid standardselgitusi ja tegelikult sellest me midagi ei õpi, uut infot ei saa et oluline on see, et me nõuaksime, et äh, liikmesriigid äh, tooksid ära, et me ei peaks nõudma liikmesriikidelt seda, et nad hakkaksid äh, selgitama ja põhjendama iga seisukohta. aga igal juhul ma olen nõus selle põhimõttega, et tõesti läbipaistvust tuleb suurendada. samuti ma olen nõus sellega, et me peaksime väiksemate liikmesriikide mm, hääle äh, häält tõsisemalt võtma, et otsuseid ei langetaks ainult suured liikmesriigid ja mina usun vabasse tahtesse ja, ja need liikmesriigid siis lihtsalt on otsustanud mitte hääletada. ja, ja vahetevahel ka siin parlamendis me otsustame mitte hääletada vahel äh, sellepärast, et see meid ei huvita ja me sellel ja sellisel juhul me ei tõsta kätte või siis tõesti meil ei ole seisukohta, sest et meil ei ole piisavalt infot olnud, et oma seisukohta koostada, nii et äh, erapooletuks jäämine võib olla ka äh, põhjendatud, aga aga jah, erapooletuks jäämine alalistes komiteedes on ise muutunud juba poliitiliseks ja me teame mõningaid juhtumeid, kus ekspert ekspertidele on isegi liikmesriigid andnud juhiseid, et nad jääksid erapooletuks, nii et nad ei osaleks otsuse langetamises. nii et kui nad sellise otsuse langetavad, siis ma ei arva, et meie peaksime olema need, kes kaitsevad neid liikmesriike, nii et ma ei tea, miks meie peaksime lähtuma põhimõttest, et et me peame neid kuidagi kaitsema, et et vahetevahel on just suured liikmesriigid, kes jäävad erapooletuks, nii et kui näiteks suured liikmesriigid ei hääleta, siis see moonutab äh, pilti veel rohkem kui see, kui väiksed liikmesriigid ei hääleta, nii et kui äh, liikmesriigid äh, leiavad, et neil on vaja selline juhis anda oma esindajatele, siis nad teevad tegelikult poliitilise otsuse ja, ja seda siis poli-, see on siis poliitiline otsus komitees kus ähm, see otsuse langetamine ei pea lähtuma ähm, sellistest poliitilistest kaalutlustest. ja ja tõesti, teil on õigus, et kui järgneb siis veel apellatsioonimenetlus, tulemus on sama. ja kui liikmesriik ei äh, soovi hääletada, jääb erapooletuks, siis ähm, apellatsioonikomitees nad võib-olla käituvad teisiti ja seetõttu ähm, ja seetõttu, kui esimese hääletusvoorus äh, kvalifitseeritud häälte enamust ei saa, siis, siis sellisel juhul võib ma ei usu, et apellatsioonikomiteesse asi üldse jõuab, sellepärast et äh, sellisel juhul äh, on ju hääletanud ainult need, kes soovisid hääletada ja ma ei tea, kas siis äh, kvalifitseeritud häälte enamus kokku saab. aitäh selle väga põhjaliku mõttearenduse eest, väga asjalikud märkused härra Denano. aitäh, härra esimees, tahaksin kõigepealt tänada raportööri väga hea tehtud töö eest, tegemist on nii juriidilises kui poliitilises plaanis aktuaalse teemaga, komitoloogia on oluline ja alustekstide rakendamisel põllumajanduses ja ka taime tervist, taime tervisega seotud toodete turustamisel ning äh, arutelud peaksid olema piisavalt selged, äh, otsused tuginema teadlaste arvamusele ja tõenditele ning läbipaistvad. jagan raportööri arvamust e-, ettevaatuspõhimõtte rakendamisel. nagu raportöör ei ole ka mina veendunud selles, et komisjoni poolt äh, välja pakutud muudatused kvalit-, kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisega lahendaksid probleemi. kahtlen ka seoses äh, turule toodete lubamise keelamisega, kui arvamust ei ole avaldanud apellatsioonikomisjon. sest äh, vaidlusi tekitakse ainult juurde. nagu proua Gööling, toetan ka mina läbipaistvuse suurendamist ilma, et äh, ilma et piiratakse liikmesriigi apellatsioonikomisjonis esindava, esindaja pädevust. ning äh, ole, peaks olema võimalus pöörduda ministrite tasemel apellatsioonikomisjoni, mis võimaldaks vahetada arvamusi oluliste poliitiliste teemade osas. Pan Hojtoma, Šedoro Portet kolleeg Automaa, palun. Uh, uh, aitäh, esimees. tahaksin tänada raportööri. tal on huvitav lähenemine sellele teemale ja ma mõistan seda ning äh, väga hea, et meil arutelu on selle teema kohta. samas näen ma märkimisväärset erinevust ühelt poolt praktika ja teiselt poolt raportööri soovitu vahel ning äh, kolmandalt poolt nüüd selle vahel, mille eest meie oleme seisnud. loomulikult peaksime tuginema teadlaste tõenditele ja andmetele. raportööri ettepaneku põhjal näen ma siin ohtu, et äh, hääletatakse maha palju rohkem taimekaitsevahendeid ja GMO-sid, mida teaduslike tõendite põhjal oleks võib-olla vaja, sest et äh, lähtutakse lihtsalt põhimõttest, et kui ei ole selget arvamust, selget enamust, siis tuleb öelda ei ma arvan, et see läheks liiga kaugele. minu hinnangul peaksime mitte seda politiseerida, nagu me praegu teeme, ja vaadata, kas on mingi võimalus olukorda lahendada. ning äh, kuulata ja usaldada märk, märksa rohkem oma teadlasi, nii et võib-olla see, mille komisjon on välja pakkunud, et ainult liikmesriikidel, kellel on selge seisukoht, on õigus äh, osaleda, et ainult see tagab siis selle erapooletuks jäämise võimaluse piiramise. ma ei tea, kas me hakkame esitama muudatusettepanekuid, peame seda veel omavahel arutama ja vaatame, kuhu see teema liigub, aga igal juhul olen, ootan huviga koostööd variraportööriga. härra Jaar. Äh, aitäh, kolm märkust kuigi me juhtivkomisjon ei ole. kõigepealt oleks hea teada, mida komisjon ette valmistab. teiseks, kui ma mõtlen viimasele delegeeritud õigusaktile, siis sooviksin ma pigem, et eh, siis öelda, et komisjonil ei ole õigust, ei oleks, ei peaks olema pädevust eh, niisugune tohutu õigusakt kokku panna, kus me peame pärast omavahel kaklema, mis osa on kelle pädevuses ja mõtlema, missugune oleks õiglane menetlus. sest õigusakti käsitletakse ju erinevaid probleeme. kolmas märkus, ma tahaksin ja mul on suur pahameel, et nõukogus erapooletuks jäädakse. noh, siin võiks öelda ja demokraatlikult on kõik see põhjendatud ja õiguspärane ja ka parlamendis täpselt samuti on meil see õigus, aga probleem tekib siis, kui meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, sellepärast et sellepärast et erapooletuks jäämine kehtib siis nagu ei. ning äh, liikmesriigid peaksid äh, selgelt aru andma endale sellest, et erapooletuks jäämine tähendab eitavale seisukohale asumist. no ma ei taha äh, loomulikult ähm, kedagi sundida kuidagi hääletama, aga, aga igal juhul see erapooletuks jäämine seda menetlust edasi ei vii, et selgelt peaks siis pigem ütlema ei, aga mitte erapooletuks jääma Eh, erapooletuks jäämine võib, eh, siin tuleks leida mingi lahendus, mingi menetlus, mina isiklikult ähm, lähtun sellest, et demokraatia tähendab mingi otsuse tegemist. kui kellelgi tuleb mingi parem mõte, siis kuulaksin ma huvitat-, oleksin ma huvitatud seda kuulamast. aitäh raportöörile, delegeeritud ja rakendusaktid on uued instrumendid, nendega me peame äh, silmitsi seisma, aga meil on vaja ka selget ja õiglast suhtlust komisjoniga. aitäh! komisjoni sekretär Krõsson. aitäh! lubage, kuna tõstatati terve rida küsimusi, mulle selgitada, et komisjoni ettepanek puudutab üksnes konkreetseid nüansse, mis praegu on osa olemasolevast komitoloogia määrusest. ettepanek ei puuduta delegeeritud akte, delegeeritud aktid jäävad, nende puhul rakendatakse teist menetluskorda, mis tugineb vahetult lepingule komisjoni ettepanek puudutab ainult rakendusakte, mis tulenevad määrusest rakendusaktide kohta kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning isegi sea-, sellega seoses ei, ei tee komisjon komitoloogia menetluse muutmise ettepanekuid, vaid üritab tegeleda väga konkreetse probleemiga, mille tunnistajaks komisjon on olnud aastast kaks tuhat üksteist nimelt nagu õigusega mitu parlamendiliiget märkisid, on seotud apellatsioonikomitee sta-, staadiumiga. üldiselt toimib komitoloogia väga hästi, toon näite arvulise. komisjon võtab umbes tuhat viissada rakendusakti vastu iga aasta umbes üheksakümmend kaheksa protsenti nendest tuhande viiesajast rakendusaktist läbivad komitoloogia komiteed positiivse arvamusega liikmesriikidelt. praktiliselt negatiivseid eh, hinnanguid ei ole ning siis jäävad need kaks protsenti, kus ei, arvamust ei avaldata ning eh, selle kahe protsendiga üritamegi tegeleda, kus kvalifitseeritud häälte enamust ei ole liikmesriigis ei, ei tule mingit arvamust, keegi ei ole poolt ega vastu ja siis teatud tingimustel ja teatud stsenaariumide korral, kui näiteks me räägime inimeste tervisest, loomade või taimede tervisest, läheb teema edasi järgmisesse staadiumi, apellatsioonikomitee staadiumi teatud valdkondades ja GMO-sid juba mainiti, oleme näinud seda, et apellatsioonikomitee staadiumis samuti ei ole menetlus jõudnud äh, lõpule, nii nagu komitoloogia määrus seda lootis, et jõutaks mingi lahenduseni. et lahendus jääb tulemata. ja taastoodetakse sisuliselt sama lahendus, mis enne komitoloogia komitees tekkis ning ähm, see olukord tekibki sellepärast, et äh, nagu komitoloogia komit-, komiteeski ei avaldata lihtsalt arvamust, tegemist on poliitiliselt väga tundliku küsimusega ja ja nende kahe protsendi juhtumitega üritabki komisjon praegu tegeleda. liik-, mõned liikmed on äh, rääkinud sellest, et me ei peaks neid menetlusi politiseerima, aga politiseerimine, seda ei tee ju komisjon, komisjonil puudub igasugune huvi seda politiseerida. seda teevad liikmesriigid, kes üritavad oma vastutusest kõrvale hiilida. ja me üritame mängida selle nii-öelda kuuma kartuli ja üritavad selle kuuma kartuli tagasi mängida komisjoni kapsaaeda. aga samas need äh, rakendusaktid äh, tuginevad alusaktile, õigusaktile, mille nõukogu ja parlament on üheskoos vastu võtnud ning mille ühtset, ühtlast rakendamist äh, taotletaksegi ning milleks komisjonile volitused on antud selle üht, ühetaolise rakendamise saavutamiseks. ning liikmesriigid on jätnud endale volitused komisjoni kontrollida läbi, äh, komisjoni kontrolli teostada komitoloogia menetluses. ning äh, mitme aasta kogemuse põhjal kus me oleme näinud, et komisjoni väravasse lükatakse need kuumad kartulid küll tagasi, liikmesriigid ei suuvad, soovi oma vastutust võtta ja seetõttu eelmise aasta Euroopa Liidu olukorda käsitlevas sõnavõtus aasta alguses komisjoni president ütleski, et et seda menetluse osa tuleks muuta ning nelja asjaolu sellega seoses on parlamendiliikmed juba puudutanud. ning selle kohta on komisjoni ettepanek tehtud. me ei looda loomulikult, need otsused tulevikus, neid otsuseid hakatakse tegema ainult paari liikmesriigi poolt. ei, me tahaksime pigem luua liikmesriikidele stiimuli, et kui erapooletuks jäämist hakatakse vaatamist, et liikmesriigid osaleksid hääletusel. me ei tea, kas, kas see paneb nad osalema või mitte, me loodame, et paneb. ja siis veel mitmed äh, ettepaneku koostisosad oleme kuulnud, et teilt ja teistelt parlamendikomisjonidelt selle kohta, et, et toetatakse komisjoni ettepanekut liikmesriikide konkreetsete häälte läbipaistvamal avalikuks tegemisel. ja peaksingi ehk praegu sellega lõpetama, kui teil küsimusi ei ole loomulikult, aitäh. aitäh. härra Rope E, aitäh, esimees, veel kord. tahaksin tänada teid e, väga üksikasjalike ja vajalike märkuste eest. mõistan ja me kõik mõistame, et probleem on olemas ning näeme ainult ühte suunda, kuhu liikudes seda oleks võimalik lahendada võib-olla soovib komisjon niisugust positiivsemat hinnangut, aga meie soov tagada suurem läbipaistvus ja vastutustundlikum lähenemine, eriti tundlikes küsimustes, on igal juhul kõigile meile südamelähedane. märkisin teie märkused ja seisukohad üles ning ma loodan, et koostöö kolleegidega jätkub ja me leiame ühise lahenduse sellele. aitäh! tänan ning äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitlemiseks on meil teada, tänaseks oleme seega lõpetanud, homme kohtume kell üheksa ning juhatab istungit härra De Castro. ja mina ütlen teile praegu hüvasti tänaseks. istung on lõppenud ning esimees tänab lahkelt ka tõlke